Uh, tere kõigile, peaksime alustama oma kuulamisega teemal naised ja kliimamuutus ja edasi räägin rootsi keeles. nii et kui te rootsi keelt ei mõista, siis palun pange klapid pähe. Uh, uh, ma väga rõõmustan selle üle, et, et on organiseeritud um, selline kuulamine, ootan suure huviga ekspertide sõnavõtte ja kommentaare. kliima küsimus on midagi sellist, mis puudutab meid kõiki. praegused ja tuleviku kliimamuutused mõjutavad meid kõiki. kliimamuutus ei mõjuta aga kõiki ühtemoodi kõige rohkem kannatavad selle all lõunapoolkera vaesemad inimesed kui põhjapoolkera rikkamad. on täiesti selge, et ka naised kannatavad kliimamuutuste all rohkem kui mehed. ja just nimelt sellepärast toimubki tänane kuulamine. kas kliimaküsimustes on üldse nii-öelda sooline aspekt ja kui see nii on, siis kas on vaja ka konkreetseid tööriistu, et äh, sellele lahendus leida? tänapäeval sõidame me palju autoga, tarbime palju energiat ja ma väga tahan teid tänada selle võimaluse eest täna kõigist nendest küsimustest rääkida, vabandan hilinemise pärast, pidime ootama ära Conny Hedegaardi, meie voliniku, kes loomulikult tegi endast parima, et siia kohale jõuda. aga nüüd kõigepealt annan sõna proua Kiil Nielsenile. daamid ja härrad, kui lubate, siis tahaksin enne, kui alustame oma kuulamist, et mõtleksime hetkeks Vangari Matai peale. tahaksin lugeda ette lause, mis paljudele teist, teile, teist on juba teada. tegemist oli Vangari Matai abikaasaga, kes ütles selle lause siis, kui ta nõudis eh, lahutust. ta ütles, et Vangari on liiga haritud, liiga teadja, liiga tugeva iseloomuga ja teda on liiga raske kontrolli all hoida. Wangari Matai, kes lõi tuhande üheksasaja seitsmekümne seitsmendal aastal rohelise vöö liikumise, kelle algatusel istutati aastate jooksul nelikümmend seitse miljonit puud loodi samuti väga palju töökohti naistele. ühtlasi võimaldas ta seda, et naisi hinnatakse nii Aafrikas kui ka mujal. rahvusvaheliselt saavutas ta selle, et Aafrika naisi ei nähta vaid ohvritena, vaid ka inimestena, kelle saatus on nende endi kätes ja lõpetuseks tahaksin lugeda ette veel ühe tsitaadi, mis oli põhjuseks, miks anti kahekümne tuhande neljandal aastal Wangari Mataile Nobeli rahupreemia. ta autasustati tema holistlikku lähenemist säästvale arengule, mille alla käib nii demokraatia, inimõigused ja eriti naiste õigused see läheb väga hästi kokku ka meie tänase problemaatikaga ja ma tahtsin rääkida temast siis enne, kui alustame tänast kuulamist. mul on suur äh, rõõm võtta siin vastu täna äh, nii äh, suuri eksperte siin paneelis, kes võimaldavad meil rääkida nii rikkalikest teemadest, tänaseks teemaks on siis naised ja kliimamuutus tegemist ei ole teemaga, millesse saaks suhtuda eriti intuitiivselt, kui öelda, et ma räägin naistest ja kliimamuutusest, siis üldiselt inimesed ei saa sellest aru, ei nähta mingisugust seost kahe elemendi vahel ja üldiselt pannakse kõik maailma naised justkui ühte patta, aga samas me elame ju meestega ikkagi samal planeedil samal ajal aga mõistame kõik täiesti automaatselt, et kliimamuutus ei mõjuta tulevikus kõiki maailma inimesi samamoodi, kui elada mõnel Vaikse ookeani saarel, mis näiteks viiekümne aasta pärast võib-olla kaob täiesti vee alla, või siis hoopiski näiteks mõnes Ameerika Ühendriikide rikas linnaosas lukustatud väravate taha, taga, siis ilmselt ei taju me kliimamuutuse mõju täpselt samamoodi geograafilised tegurid, samuti vaesuse tase, poliitiline stabiilsus, traditsioonilised solidaarsed struktuurid või siis institutsionaalsed solidaarsed struktuurid mõjutavad kõiki inimese võimet kohaneda uuele olukorra, olukorrale ning oma eluviisi muuta, nii et kus siis äh, nai-, kuhu naised asetuvad selles kontekstis? kas teemaks ei ole tegelikult vaesus ja kliimamuutus või rasked elutingimused ja äh, kliimamuutused, aga tegelikult mitte. naised äh, moodustavad küll homogeense rühma üle terve maailma, kuid samas ei vasta nad alati täpselt äh, samadele on nad siiski veidi erinevad, et neil on teistsugused äh, tervisealased vajadused, äh, kõik, mis on seotud ka ähm, laste saamisega ja kõik, mis sinna juurde käib, menstruatsioon, hügieen, samuti äh, naiste tervis raseduse ajal ja nii edasi. naistel on hoopis väiksem ligipääs nii rahalistele ressurssidele ja neil on vähem vara. naiste käes on vaid üks protsent maailma varast ja nad moodustavad seitsekümmend protsenti nendest inimestest, kes peavad hakkama saama vähem kui ühe dollariga päevas. naised, ja seda te teate väga hästi, on alaesindatud poliitilise otsustuse tasemel või ka seal, kus võetakse vastu majanduslikke otsuseid, seitseteist protsenti maailma parlamendisaadikutest on naised ja kaheksa protsenti ministritest. tõepoolest, Taani on teinud kõik endast sõltuva, et neid statistilisi andmeid muuta. naised võtavad enda kanda ka väga suure osa tasustamata töötundidest, mille alla käivad siis äh, sellised tööd nagu näiteks äh, kas vale, vanade inimeste või laste või puuetega inimeste eest hoolitsemine. naised äh, teevad kaks kolmandikku nendest töö kaks kolmandikku maailma töötundidest, kuid teenivad kümme protsenti äh, maailma sissetulekust. naised on ka enam, äh, no on ka tihemini äh, seksuaalvägivalla ohvrid kui mehed. ja naised moodustavad kaheksakümmend protsenti kõikidest põgenikest ja sisepõgenikest. nii et seeläbi on täiesti põhjendatud, et me räägime ka soolisest, kui me arutame kliimamuutuse teemat. Äh, proua volinik on siia kohale jõudnud, ootame, kuni ta istet võtab ja siis anname talle kohe sõna je vais juste te dire quelques mots, puis lui donner la parole. Hein. On est d'accord Ja, jag är glad <laughs> att vi nu har fått... Eh, jah, ma näen hea meelega, et äh, proua volinik Hedegaard on kohal. tema on vastutav kliimaalase tegevuse eest. nii et nüüd ta on ennast sisse seadnud ja annangi sõna talle. Uh, jah, suur aitäh, jah, ma just jõudsin lennukilt, äh, nii ta on. ma tunnen head meelt selle üle, et mind täna siia on kutsutud. ning äh, siis sõnavõtt, mille, mis asja ette kanti, on mul ka kirjalikult olemas, nii et ma tean, millest te räägite. nüüd aga kliimamuutuste kohta. ning sugudevaheline võrdsus, me teame, et kliimamuutuste tagajärjed ei ole meeste ja naiste puhul samad lisaks äh, kliimamuutustele mängib suurt rolli äh, sotsiaalsed tingimused ning äh, tuleb ütelda, et naised kannatavad kõige rohkem just kõige vähem arenenud riikides. seitsekümmend protsenti selle maailma vaestest on naised ning nad elavad alla dollariga päevas. Nad on jäänud täiesti marginaalsesse olukorda ning nende õlul lasub tohutu koormus. näiteks Bangladeshis pärast tõsist äh, tormi ma nägin, kuivõrd palju oli naiste seas ohvreid ning ohvrite proportsioonid olid sellised, et ühe meesohvri kohta oli viis naist. see tuleneb sellest, et naised lihtsalt ei tohi kodust lahkuda, ilma et nende mehed neid eh, saadaksid, seega neid oma kodudesse, oma väikestesse hursikutesse. kui me räägime juurdepääsust eh, energiale, siis kui tuleb minna kaugemale, et eh, puid tuua, et sooja saada või süüa teha, siis tõenäosus, et sellises olukorras äh, noored tüdrukud äh, suudaksid samal ajal ka koolis käia, äh, on väike, nad peavad üha kaugemale minema, seda, neid samu puid tooma. ühiskonnas on tööjaotus praegu muutumas ja naised ja mehed ei ole võrdsesse seisukorras kliimamuutustes, nad ei saa reageerida samamoodi. ka rändeküsimused. ränne näitab samuti, et naised tihtilugu kannatavad rohkem vägivalla all. ning me oleme näinud, et ka elamutingimuste osas on suured äh, erinevused, naistel on vähem vahendeid, et looduskatastroofides toime tulla. tüdrukute haridus kannatab ning naiste võimalus mitmekesist elu elada väheneb. Need erinevused on sellised, mis me peame teatavaks võtma nii äh, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, kui me tahame tagada äh, et meie kohanemismeetmed edukaks osutuvad. naised on võtmetähtsusega elemendiks igapäevases elus kliimamuutustega kohanemisel. me peame parandama teadlikkust selles valdkonnas. näiteks äh, kohalikud naised üritavad äh, metsi taastada, istutades äh, istikuid tegemist on väikeste algatustega, aga seeläbi on võimalik muutusi ellu viia. otsustajad peavad kuulda võtma neid naisi ning kasutama nende teadmisi äh, kohanemis- ning leevendamisstrateegiatesse. samuti tuleb äh, õppida paremini planeerima. erinevad vajadused, äh, suhtumine ning prioriteedid on sellised, millega tuleb arvestada, kui me tahame välja arendada poliitikat, mis arvestab sooküsimustega naiste juurdepääsu äh, loodusvaradele peab parandama, me peame paremini ära kasutama nende teadmisi ning äh, võimekust leevendada katastroofide tagajärgi ning kliimamuutuste tagajärgi. me peame parandama äh, naiste juurdepääsu informatsioonile nagu hoiatus katastroofide eest ning need naised, kes ei ole saanud haridust Äh, ka nende teavitamisel peab rohkem tähelepanu pöörama. hoolimata sellest, mis kõik on juba tehtud, on tihtilugu kõrvale jäetud äh, soo küsimus, kui me räägime kliimamuutustest. naisterühmad, äh, Euroopa Liit ja teised osapooled peavad üheskoos töötama selle nimel, et rohkem survet avaldada neile, kes ei kanna praegu oma vastutust selleks, et jõuda kaks tuhat kakskümmend järgsete ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks ning, saavutamiseni ning äh, seda ka tärkavates majandustes. paar sõna ka Euroopa Liidu tasandi kohta. arenguriikides äh, oleme me näinud äh, suuri raskusi, kõige haavatavaks rühmaks on lapsed ja naised, te teate, et meil on äh, topeltlähenemine äh, arengu ning koostöö vallas. ma tooksin ka paar näidet selle kohta, kuidas me seda teeme, mida me oleme ette võtnud Brasiilias näiteks. me üritame lihtsustada naistele leida tööd, nii et nad saaksid püsiviljelusega äh, tegeleda ning me loodame seeläbi aidata naisi, kuid samas ka midagi head ära teha kliima jaoks jah, on teatud häid näiteid, jah, see on meie süvalaiendamise äh, projektide osaks, aga tegemist on ka valdkonnaga, kus me saame ja me peame paremaid tulemusi saavutada. me peame pidevalt kliimamuutust ning äh, sooküsimuse kaasama arenguprogrammidesse, see on päris uus ning nüüd me peame tagama, et kõik see toimiks koos samade projektide raames ja projektide puhul me peame palju, palju laiemalt kõike hindama, jah. üldine strateegia on hea ja toimib, aga me saame siiski ka paremaid tulemusi saavutada, kui läheb äh, rakendamiseks. ja lõpetuseks paar sõna veel ka naiste kohta äh, kliimamuutuste poliitikas ja lõpetaksin sellega, sest et äh, Cancunis kliimakonverentsil esimest korda lõpuks ometi äh, räägiti lõppotsustes ka sooküsimusest ning tunnustati, et sooküsimus ning naiste küsimus peab olema kaasatud äh, kliimamuutuste tagajärgede leevendamisse ja nendega kohanemisse. samuti on äh, Äh, subsiidiumide mm, osas ära mainitud naised ning äh, me tunnustasime, et naised on eriti haavatavas olukorras. lisaks sellele oleme me loonud kõrgetasemelise, me lõime äh, troika, tegemist oli kõrgetasemelise ettevõtmisega, mida juhtis Mehhiko välisminister Patricia Pinoza ning KP viieteistkümne mm, president ja seal osalesid samuti Lõuna-Aafrika ning Taani valitsuse esindajad ning ka teised äh, teised äh, juhtivatel kohtadel olevad naised. Kristjan Figueres oli, osales seal samuti, samuti äh, Mary Robinson, endine Iirimaa president, kes on väga aktiivselt osalenud kõige selle korraldamisel tean, et Mary Robinson üritab sama korraldada ka Durbani konverentsil, nii et kõik see saaks osaks kliimamuutuste konverentsidel ja päris lõpetuseks ma usun, et ka kommunikatsioon on võtmetähtsusega siin, kuidas me räägime kliimamuutustest. ma arvan, et Lõuna-Aafrika valitsus äh, on plaaninud läbi viia läbirääkimistega paralleelselt ka erinevaid ettevõtmisi naiste küsimuste osas ning samuti toimub kõrgetasemeline naiste kohtumine, kus osaleb väga suur hulk naisministreid ning loodetavasti ka mõned meessoost ministrid. nii et eh, kui seda äärmiselt tähtsat küsimust arutatakse, ei viibiks kohal lihtsalt väga palju naisi eh, ja see peaks olema normaalne, et osalevad mõlemad ning see tähendab äh, sooküsimustes juba laiendamist. nii et lühidalt oli see siis äh, minu äh, nägemus praegusest olukorrast. jah, ma usun, et me oleme palju ära teinud Euroopa Liidus, aga tegemist on hea algatusega, sellepärast et rakenduse koha pealt peame veelgi rohkem ette võtma. Eh, suur aitäh selle sissejuhatuse eest. me oleme teile väga tänulikud selle eest, et siia tulemiseks aeg leidsite. igastahes olete te väga hea ülevaate andnud meile sellest, mis kliimamuutuste osas toimub ja kuidas see sooküsimus sellesse on kaasatud muidugi me tuleme selle küsimuse juurde veel tagasi. nüüd aga ma tahaksin teile tutvustada kahte eksperti, kes mõlemad räägivad äh, viisteist minutit. esmalt äh, Irene Tankelmann, kes on Niimekini ülikoolist ning äh, ma tahaksingi teile nüüd kohe sõna anda palun, teil on veerand tundi. Thank you very much and uh, welcome all of you, I am really excited. suur aitäh teile ning uh, pean ütlema, et olen head meelt, et siin on nii palju kohalviibijaid ja see näitab, et, et teema on teile väga südamelähedane. mina olen uh, ökoloogia uh, spetsialist ning tegutsen tehnoloogilises üksuses ülikoolis aga reisides mööda maailma seoses tööga ringi olema näinud ka seda, kuivõrd oluline on sotsiaalmõõde. mul on olnud võimalus üle kogu maailma koos töötada meeste ja naistega ning see on mulle andnud, aidanud mõista eh, sooküsimuse olulisust ma tahaksin eh, eelkõige anda inimliku näo kogu sellele teemale. ma jätkaksin oma emakeeles, milleks on hollandi keel Äh, nii et loodetavasti saate äh, te aru äh, ka niimoodi minu minu sõnavõtust ning slaide eriti ei ole, vaid mõned pildid, palun. klimaatverandering? kliimamuudatused, noh, neid nähakse tihti tehnilise poliitilise küsimusena mis toimib rahvusvahelisel tasandil ning äh, inimlik tasand jääb täiesti kõrvale. inimene ise mõjutab äh, kliimat. kliimamuutused toimuvad kohalikul tasandil ning äh, see suurendab veelgi sotsiaalset lõhet, mis juba praegu eksisteerib. Ghana jõe kallastel juba nelikümmend viis aastat on kasvatanud äh, seitset last. tema maja hävis üleujutuse tõttu, kogu nende vili, nende põllud, kõik hävis miljonid ja miljardid naised ja tüdrukud on väljapääsmatus olukorras maailmas. Neil ei ole mingisugust kindlustunnet ja veelgi vähem võrreldes meestega. aina e enam me võime näha, kuidas bioloogiline mitmekesisus, kliimamuutused ja nii edasi eh, avaldab äärmiselt suurt mõju just naiste elule. teisest küljest äh, naistel on võimalusi, naised saaksid äh, võidelda enda eest kõikides nendes regioonides, kus nad elavad, neil on raskem, neil on äh, ekstreemsetes oludes äh, raskem hakkama saada nii üleujutuste kui ka nii üleujutuste kui põua tõttu, samuti energia, energiale ligipääsu puudumise tõttu. Neil on äh, raske leida toormaterjali, et, äh, et kütteks. ja aina, aina enam äh, Mm, raskemaks muutub tõepoolest küttematerjali leidmine nende naiste jaoks. naistele tuleks võimaldada eh, turvaline elukeskkond. Eh, nende tervis eh, on otseselt mõjutatud kliimamuudatustest. kõik looduskatastroofid mõjutavad otseselt naisi Nad ei saa toota enam eh, toitu ja elada inimväärikat elu. kõik haigused, malaaria levik, tüüfus ja nii edasi, kõik ähvardavad naisi. ekspert, kes töötab Keenias malaaria alal kahe tuhande kümnendal aastal, ütles, et temperatuuri tõus Nauro-, Nairobis on viinud äh, malaaria väga äh, suurele äh, levimisele. rahvus, riikidevaheline kliima raamkonventsioon ütleb, et naised, kes elavad riski regioonides, on väga haavatavad, nad sõltuvad otseselt kliimast Eh, joogivesi, toitained, küte, nende haavatavus on tõepoolest eh, väga, väga, väga haavatav. Nad ei suuda mm, kontrollida loodusjõude, neil puuduvad selleks ka kõikvõimalikud finants ja poliitilised vahendid inimesed, kes elavad vaesuses, kes on isoleeritud, on kõige hullemas olukorras, eriti vanad inimesed, puuetega inimesed kannatavad ennekõike kliimamuutuste tõttu ja neil on kõige raskem sellega kohaneda. ebavõrdsust tekitab meie elus ka sotsiaalne öö, äh, dimensioon on jah, tehtud samme edasi tõepoolest näiteks haridusele juurdepääsu osas rahvusvahelisel tasandil. näiteks ka minu riigis Hollandis või teistes Euroopa Liidu liikmesriikides on siiani väga suured erinevused, mis tütarlastele avanevad, et äh, õppida. seega võib öelda, et kliimamuutus ei ole sooliselt neutraalne naisi mõjutab kliimamuutus enam, nemad äh, sõltuvad kõige enam vee, joogiveest, küttest, nad peavad seda hankima aina kaugemalt kodust. Äh, see on väga, see teeb nende elu väga raskeks ja keeruliseks. Nad on tihtipeale ka viimased, kes söövad seda, mis üle jääb, kui nende abikaasa ja lapsed on juba äh, Äh, söönud, seega naiste tervis ei ole kaitstud. tihtipeale puutuvad nad kokku äh, ohtlike ainetega. kuna naised on elu edasiviiv äh, jõud, siis on nad igati haavatavamad, nõrgemad. malaaria levib naiste seas ena, enim see, seda on näha eriti kliimamuutuste taustal, kui põllumajandus kannatab kas põua all või haiguste levik suureneb. kliima looduslikud katastroofid, mõelgem kas või Bangladeshi peale. Londoni majanduskooli uuringust selgub, et saja neljakümnes looduskatastroofis on naistel kõige väiksem võimalus ellu jääda. mida suurem on, mida suurema ulatusega on katastroof, seda enam kannatavad naised ja seda enam suureneb lõhe meeste ja naiste võimaluste vahel. on olukordi, kus äh, on rohkem äh, ohvriteks on rohkem mehi, kuid need on väga haruldased juhtumid Bangladesh, Indoneesia, ja nii edasi. Vi-, naised, viiskümmend viis kuni seitsekümmend viis protsenti ohvritest olid naised. naised, kes elavad vaesuses, kes äh, kaotavad oma elu ja kes äh, tõepoolest äh, kaotavad igasuguse võimaluse ellu jääda või inimväärselt elada. mõelgem Katariina peale Louisianas, Mississippis, Ameerika Ühendriikides. Anglo-Aafrika naistele mõjus see täiesti hävitavalt, tegemist oli sotsiaalselt kõige nõrgema grupiga, kõige haavatavama grupiga. loomulikult, kas sotsiaalne staatus teeb asja öö, hullemaks? näiteks Vietnamis naine on, võib sattuda ka alarmi ohvriks. ma jälgisin ma nägin, et oleks võimalik organiseerida ja midagi ette võtta ja ma tooksin ühe näite selle naise kohta, kes elab Bangladeshis ja kes on üleujutuse ohver, kuid ta ise ei näe ennast ohvrina, ta ütleb, me ei ole sündinud selleks, et kannatada, me oleme sündinud selleks, et võidelda vast-, oma pere soovile, vastupidiselt võitles ta selle eest, et toime tulla looduskatastroofidega, ta õpetas kohalikele naistele, mida teha, kui neid ähvardab loodusõnnetus. seega õpetas ta neile, kuidas reageerida, kuidas käituda ja valmistas neid ette ka selleks, kuidas käituda pärast üleujutust. ning äh, seega kohalikud naised äh, said paremini hakkama ning äh, võitlesid paremini katastroofi vastu tihtipeale mainitakse kliimapõgenikke, kliimamuutuste, eh, kliimamuutused on keerulised. meil on kahe tuhande kahe, kahekümnendaks aastaks ette näha äärmiselt suur arv kliimapõgenikke. kui inimesed eh, peavad elama Äh, sellises olukorras, kus äh, ei ole võimalik elada, siis nad lihtsalt põgenevad sealt ja loomulikult on nende hulgas äärmiselt äh, suur arv naisi. meil on ka suuri eelarvamusi, näiteks tornaadode, tormide, tsüklonite puhul tulevikus nende arv aina suureneb ja nad muutuvad aina tugevamateks tuues just kliimamuutuste mõjul. kas siin võime näha soolist ebavõrdsust? pärast looduskatastroofi üks naine võib äh, reageerida paremini, kui on, tal on tugev sotsiaalne võrgustik, see annab talle paremaid võimalusi. ta võib leida töö kusagil mujal lisaks sellele naised, kes jäävad oma küladesse, nem-, nendest saavad perekonnapead, sest tihtipeale mehed on kas ära sõitnud, hukkunud. hiljutine uuring äh, Planet Nationali poolt äh, läbi viidud näitab meile, et aina enam lapsi Etioopias ja Bangladeshis, tütarlapsi, kes on äh, sat-, sattunud äh, rasketesse elutingimustesse, peavad abielluma väga varakult, varem kui nad oleksid muidu seda teinud, või hakkama prostituutideks. Äh, see ei ole küll meie tänane teema, me teame, et mees ja naine reageerivad iga, kliimamuutustele väga erinevalt. minu kolleeg täpsustab seda hiljem. naised Euroopas Network mis tegeleb kindlama tulevikuga, me räägime sellest hiljem. ma üritasin välja tuua, milline on sotsiaalmõõde seoses kliimamuutustega ja milline on sellega seoses sooküsimus ning äh, ma tahan rõhutada, et äh, see on väga oluline fenomen ja on väga oluline, et poliitikud ja eksperdid tunnistaksid, et kliimamuutus ei ole ainult tehniline ega poliitiline küsimus äh, rahvusvahelisel tasandil, tegemist on sotsiaalse probleemiga, eelkõige sotsiaalse probleemiga. ning erinevad uuringud toovad välja, et on väga vajalik ähm, äh, abistada neid äh, elanikkonda gruppe, kes on haavatavamad. seda ei saa teostada ainult ühel tasandil, see peab toimuma erinevatel äh, tasanditel. nii meeste, naiste, noorte, puuetega inimeste puhul, nad peaksid kõik kuuluma äh, siia ühtsesse poliitilisse programmi. Äh, siin slaidil te näete seda tütarlast, kellest ma rääkisin enne meil on selge idee, mismoodi kliimamuutused reaalselt äh, mõjuvad. aitäh. Thanks. Tack så mycket för det och eh... suur tänu tundub, et meil oli siin mõningaid tehnilisi probleeme, aga ikkagi suur aitäh selle sõnavõtu eest. suur tänu Irene Tankelmannile, te tõstatasite mitmeid põnevaid küsimusi. naised ei ole mitte ainult ohvrid, vaid nad on ka osa lahendusest. jätkame nüüd oma programmiga sõna on järgmisena Joana Portsal, kes on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi ekspert. Teil on sõna, palun. Thank you very much uh, and thank you very much for inviting us. suur tänu, suur aitäh kutse eest esimest korda on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut äh, nüüd äh, saanud võimaluse tutvustada siin teie komisjonis oma tööd. tegemist on ju uue struktuuriga. ma üritan rääkida nii lühidalt kui võimalik minu ettekande pealkirjas juba keskendun aastale kaks tuhat kaksteist, järgmine aasta siis, kui esimesel poolaastal on eesistujaks Taani, keskendutakse soolise võrdõiguslikkuse teema raames just nimelt kliimamuutusele ja soolistele küsimustele. ja ühtlasi on eesistujale antud ka ülesandeks tegeleda Pekingi platvormi ja näitajatega. nii et valmistame ette uuringut selles valdkonnas või juba, nii et ma tutvustan täna siis mõningaid punkte sellest uuringust, mis on veel käimas see peaks äh, nüüd lõplik olema siis oktoobri lõpus, novembri alguses, siis äh, pärast äh, administratiivseid protsesse ehk veebruarikuus avalikustatakse see ja on kõigile kättesaadav. selle uuringu üheks eesmärgiks oli Äh, uurida naiste ja kliimamuutuse vahelist seost, täpsemalt siis liikmesriikides ja Euroopa Liidus. siin täna juba kuulsime äh, naistest ja nende erilistest probleemidest kliimamuutusega seoses. uuringus üritasime keskenduda sellele, et Euroopa Liidu äh, liikmesriikides on samuti naistel äh, raskusi ja kuidas äh, üldse on kliimamuutuse naised äh, seotud Euroopaga? peamised teemad, millest tahaksin täna rääkida ja mille kohta toon ka mitu näidet, on nimelt see, kuidas kliimamuutus mi-, muutust nähakse väga erinevalt soolisest vaatenurgast, eriti haavatavuse osas, kuidas mehed ja naised panustavad eri moodi kasvuhoonegaaside heidetesse. me ei ürita küll siin kedagi süüdistada, ei naisi ega mehi, aga üritame nendele küsimustele tähelepanu juhtida ja näidata, et ka need on olulised, eriti kui töötatakse välja nendele vastavalt ka poliitika ja konkreetsed lahendused. meie üritame näidata seda, et mehed, meeste ja naiste suutlikkus on erinev, nad reageerivad kliimamuutusele erinevalt, neil on erinev sotsiaalne staatus ja nad ka suhtuvad erinevalt sellesse, millise, milline poliitika on töötatud välja kliimamuutuste vastaseks võitluseks. ja samuti mehed ja, mehi ja naisi mõjutavad erinevad meetmed ja kliimamuutuse vastane poliitika erinevalt. oluline küsimus, mis uuringust väga selgelt esile tõuseb, on see, et sooline aspekt on kliimamuutusealastes uuringutes täiesti kõrvale jäänud, tegemist ei ole kuigi iseenesestmõistetava aspektiga. ja kui rääkida ka soolise võrdõiguslikkuse või sooliste küsimuste alastest uuringutest, siis ka seal tegelikult ei pöörata väga suurt tähelepanu kliimamuutusele nii et äh, uuringud nendes valdkondades ei ole kuigi arenenud võrreldes teiste valdkondadega. uuringuid on vähe, kus räägitakse mõlemast aspektist, soolisest aspektist ja kliimamuutusest, ja ka väga vähe rahalisi vahendeid suunatakse nende uuringute tegemiseks. meie oma uuringus üritasime näidata, et äh, tegelikult kliimamuutuse poliitikas peaks võtma arvesse soolise aspektiga, aga ka soolise võrdõiguslikkuse vaatenurgast peaks rääkima kliimamuutusest, tegemist on ju äh, inimeste vastutusega, soolise vastutusega, samas ka majandusliku vastutusega. nüüd kiirelt sellest rääkis juba eelkõneleja. mehed ja naised täidavad erinevaid rolle ühiskonnas, nende ligipääs ressurssidele on erinev, neid on erinev äh, sotsiaalne staatus, äh, samuti erinev suutlikkus ja nii edasi ja seega äh, ka see, kuidas nad tajuvad kliimamuutuse ohtu, on erinev. Euroopas eurooplased viisid läbi uuringu Arktikas, näidates, et kliimamuutus mõjutab erinevalt mehi ja naisi seal piirkonnas, nimelt naised kohanevad hoopis paremini uute tingimustega, nad muudavad lihtsalt oma eluviisi, aga na-, meestele on see hoopis keerulisem, jällegi me ei taha siin ei ühte ega teist poolt süüdistada, vaid lihtsalt näidata, et erinevused on olemas ja nendega tuleb ka arvestada no võtame näiteks kuumalained, mille all kannatas Euroopa või siis kas või üleujutused, ka need mõjutasid mehi ja naisi eri moodi. sellepärast, et hetkel, kui katastroof aset leiab, on inimesed erinevas olukorras, neil on erinev sotsiaalne staatus ja see kõik mõjutab seda, kuidas või kui palju nad selle all kannatavad edasi kasvuhoonegaasidest, te ilmselt teate, et paljud uuringud näitavad, et tulenevalt majanduslikust äh, jõust ja sotsiaalsest staatusest äh, kasutavad mehed enamasti äh, transpordivahendeid, mis, mille kasvuhoonegaaside heited on suuremad. naised aga tihtipeale on kodus, hoolitsevad pereliikmete eest, nad väga tihti ei vali sellist ametikohta, mis nõuab seda, et nad väga palju reisiksid. ja kui mehed ja naised on samasuguse sotsiaalse staatusega, siis tegelikult mõjutavad või toodavad nad sama palju kasvuhoonegaase ja kliimamuutus mõjutab neid erinevalt, nii et äh, selles äh, võrrandis ei olegi siin võtmetähtsusega see sooline aspekt, vaid pigem majanduslikud ressursid, mis inimesel kasutada on ning sotsiaalne staatus. edasi ka erinev äh, võime kliimamuutuse tagajärgedega kohandada, kohaneda ja neid äh, leevendada tulenevalt soorollidest ja sellest, kuidas meie ühiskond on korraldatud, ei ole tüdrukutel ja poistel alati samasugune ligipääs haridusele. ja nad ei tööta tihtipeale töökohtadel, mis on sama äh, kõrges aus, mille eest saab sama palju palka ja nii edasi näiteks äh, see kajastub ka igapäevastes otsustes, näiteks kas valida taastuvenergiat kasutav energiatarnija, võib-olla inimesel ei ole lihtsalt üldse ligipääsu sellele informatsioonile, naised äh, ei pööra sellele suuremat tähelepanu, nad isegi ei tea, äh, kuidas seda otsust teha, nad ei tea nii palju ähm, säästvast energiast, nad ei tea väga palju ka transpordivahenditest. edasi, kuidas suhtutakse kliimamuutuste tagajärgede leevendamisse ja kuidas neid tajutakse? tegemist on äh, Äh, millegi uuenduslikuga siin, äh, kui arvestada sellega, mida me täna kuulnud oleme. me kõik äh, teame, et Euroopa Liidus korraldatakse uuringuid, sealhulgas ka kliimamuutuse osas. Eurobaromeetri raames ju uuritakse seda, et kuidas nähakse kliimamuutust. ja need on, uuringud on näidanud, et mehed ja naised tajuvad kliimamuutuse äh, lahendust erinevalt ja ka omistavad sellele erinevat tähtsust. on liikmesriikides viidud läbi mitmeid eri uuringuid, äh, mis käsitlevad just nimelt meeste ja naiste vahelisi erinevusi selles teemas. ja need uuringud näitavad, et naised tajuvad kliimamuutust teistmoodi, nad, nende jaoks on see oluliselt suuremaks ohuks kui meeste jaoks. ja nad ka äh, suhtuvad positiivsemalt teistsugustesse meetmetesse ja poliitikasse kui mehed. mehed äh, toetavad pigem tehnoloogilisi lahendusi kliimamuutusega tegelemiseks, aga naised pööravad suuremat tähelepanu tervisele, äh, samuti sotsiaalsetele küsimustele laste järele vaatamisele, vanemate inimeste hooldusele ja nii edasi, nii et nad pööravad suuremat tähelepanu igapäevastele küsimustele kui pigem, kui tehnoloogilistele lahendustele. siin jõuame tagasi eelmise punkti juurde, ehk siis haridus ja see, kuidas inimesi on õpetatud veel üks aspekt, erinevad meetmed on võtnud kasutusele erinevad eh, valitsused. Eh, mõjutavad eh, mehi ja naisi ka erinevalt, jah, need numbrid on sellised, nagu need on, neid võib veel arutada ja nii edasi, aga me oleme üritanud mõõta seda, kuidas erinevad kliimamuutuse vastased poliitikad mõistetava või kuidas neid tajuvad mehed ja kuidas naised. see näitab et tõepoolest äh, mõningad poliitikad, mis on lähemad äh, sellele, mis on naistele olulisem, mõjutab neid ka otsesemalt, näiteks äh, kui palju maksab energia ja kuidas seda maksudega reguleeritakse olen üritanud selgitada ka seda, et miks me peame üldse kaasama ka soolise aspekti, rääkides kliimamuutusest. esiteks, peamine argument on see, et mehed ja naised on erinevad, nad, neil on erinevad rollid, erinev suhtumine, kuid ka eh, mehed erinevad teistest meestest ja naised eh, ka teistest naistest nii et äh, naised ja mehed on erinevad ka liikmesriigiti ja erinevate liikmesriikide regioonide vahel. nii et sellega tuleb samuti arvestada, kui kliimamuutuse vastu võidelda. teine aspekt, teine põhjus, miks peaks soolisi küsimusi kaasama, on see, et tegemist on õigluse ja võrdsuse küsimusega me räägime siin otsuste tegemisest valdkonnas, mis mõjutab meid kõiki, seega peavad kõik erinevad ühiskonnarühmad olema esi, ähm, esindatud ning samuti kõik eriarvamused. ja tegemist on ka tõhususe küsimusega, sest et äh, kui äh, naistega ei arvestata või teiste arvamustega ei arvestata, siis see lihtsalt tähendab see inimressursside raiskamist ja samuti ka äh, lahenduste arvu vähendamist jällegi jõuame sama juurde tagasi, kui me räägime kliimamuutusest, tuleks rääkida sellest, et kes mida ja kuidas täpselt otsustab, millisel äh, tasemel on ligipääs äh, äh, otsuste tegemisele, millised ressursid on kasutada konkreetsetel inimestel ja kuidas näevad inimesed kliimamuutust, kuidas nad näevad erinevaid lahendusi ja poliitikaid nii et ja äh, tahtsin nüüd jõuda tagasi sinna, kust ma alu-, alustasin, väga oluline on see, et sooline as-, et kliimamuutus on oluline soolise võrdõiguslikkuse vaatenurgast, kuid samast, samas tuleks soolise võrdõiguslikkuse aspekti võtta arvesse ka kliimamuutuse vastases võitluses ja poliitikaid välja töötades suur tänu. suur aitäh selle sõnavõtu eest teile, proua Portsa. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut on väga oluline meie parlamendi jaoks ja see on tähtis ka teaduslike uuringute ning statistiliste andmete vaatenurgast see instituut võimaldab meil maailmast paremini aru saada ning võtta vastu ka paremaid otsuseid. nüüd annan sõna ka variraportööridele, aga enne neid veel palun proua Kill Nielsen, kes tahab kommentaari, kommenteerida midagi või küsimuse esitada. jah, ma tahaksin esitada küsimuse proua volinikule kas ta usub, et olukord võib muutuda selles osas, et sõna sugu või sõna naised ei öö, ole kuskil Euroopa Liidu kliimamuutuse teemalistes tekstides sees? näiteks ka kahekümne tuhande viiekümnenda aasta teekaardis või ka öö, juhtalgatuses Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias, nii et seal ei ole ei sõna naised ega ka sõna sooline või sugu. ja teiseks äh, kas äh, on mõeldav see, et komisjon arvestaks äh, soolise aspektiga ka äh, andmed, andmeid kogudes ja töötades välja ambitsioonikaid programme selleks, et tuua rohkem naisi kliimamuutuse vastase võitluse valdkonda. on ju olemas ini-, algatus C3E, mille eesmärgiks on just nimelt julgustada tüdrukuid äh, liikuma rohelise energiasektori suunas, nii et äh, kui oskate mulle selgitusi anda, siis suur aitäh! aitäh! kas te tahate kommenteerida, jah, palun? Yes, thank you! jah, aitäh! esmalt see, et äh, soo mõistet ei mainita kaks tuhat viiskümmend programmides ja nii edasi, siis äh, ma ei ütleks, et äh, see on järgmiseks korraks. üks suuri väljakutseid, äh, mis meie ees seisab, kui me teekaarte koostame, on see, et väga paljud erinevad teemad äh, tuleb kaasata ning võib juhtuda, et lihtsalt me ei suuda millelegi keskenduda. seekord me keskendusime energiasüsteemide ümbermuutmisele ning kaks tuhat kolmkümmend, kaks tuhat nelikümmend eesmärkidele millised peaksid äh, olema verstapostid ning äh, millised peaksid olema muutused peamistes sektorites nagu transport, ehitus, põllumajandus. see muidugi ei tähenda seda, et äh, detailsemates üksikasjalikumas poliitikates ei peaks see kajastamist leidma maksuküsimuste kohta öeldi siin paljudki huvitavad, ma toetan rohelisi makse, aga kui äh, rohelised maksud sisse viiakse, siis muidugi on oluline mitte ainult äh, soomõõtmes, mm, vaid ka muidu ka üksikvanemate osas ning eakamate kodanike puhul äh, me peaksime vaatama, kuidas seda kompenseerida. me peaksime vähem maksustama sissetulekuid ja rohkem eh, energiakasutust, aga samuti see, mida ütles proua Kiil Nielsen eh, soo eh, andmete kohta. ma arvan, et jah, meil on vaja võimalikult palju informatsiooni saada, enne kui me hakkame otsuseid langetama ning see on äärmiselt oluline ma ei väida, et see, mis me teeme juba on piisav, aga jah, see on võtmetähtsusega, me peame otsused äh, vastu võttes teadma ikkagi, mis täpselt sellega kaasneb. nii et otsused peavad äh, põhinema teadmistel. suur aitäh, kas te tahate veel midagi lisada? ei? hästi. väga hea sellisel juhul läheme siis edasi. lühikesed kommentaarid nüüd meie variraportööridelt ja esmalt proua Estrella, palun. Obrigada, senhor presidente. Muito rapidamente queria agradecer todas. lühidalt ma tahtsin kõigepealt tänada kõiki sõnavõtjaid äh, uuringute läbiviimise eest, analüüside tegemise eest, mida te meile tutvustasite. mina olen olnud raportöör erinevate raportite juures, mis puudutasid kliimamuudatusi ning osalenud ka konverentsidel kliimamuudatuste küsimustes soolise võrdõiguslik märkus komisjoni siseselt on meil jäänud mure, et naisi siiski endiselt diskrimineeritakse. raportöör peabki seda silmas, jätkub mure naiste olukorra osas, mida ma väljendan parlamendi liikmena. on lihtne aru saada, eh, nagu öeldi ja meil näidati, et kliimamuudatused mõjutavad naisi väga tugevalt Nad on ühiskonnas äh, nõrk äh, grupp ja kriisid ähvardavad neid rohkem. naised ei ole peamised äh, süüdlased majanduskriisis, kuid kõige tugevamalt kannatavad majanduskriisis siiski ennekõike naised sama asi toimub ka looduskatastroofidega mis suurendab elanikkonna vaesust. meie naistena oleme suurema ohu käes. meil on vähem juurdepääsu infole, vähem teadmisi meie õiguste osas, meil on ka vähem majanduslikku mõjuvõimu, meil on vähem sotsiaalset äh, prestiiži naised äh, saavad vähem palka nende tööd hinnatakse ka sotsiaalselt madal, madalamalt vähem. naised on tihti eelarvamuste küüsis nii religioosses kui muus mõttes. see tekitab öö, ähm, öö, ähm, naised muretsevad eelkõige oma pere ja oma laste heaolu eest nagu enne öeldi, tõesti, naine on see, kes sööb viimasena kodus, kui ei ole piisavalt toitu. kõigepealt söövad kõik teised ja see, mis üle jääb, see jääb naisele. ja kui me nüüd arvestame, et vaesus ähm, mõjutab kõige rohkem naisi ja me loodame väga, et ei tule enam ühtegi maailmasõda kuid kui see peaks juhtuma, siis see toimub toidupuuduse, veepuuduse tõttu, siis äh, kindlasti mõjutab see kõige tugevamalt naisi, naised on esimesed ohvrid. siin räägiti kliimapõgenikest, see on uus põgenike kategooria ning äh, ei tohi unustada, missugused on need äh, põhjused, mis on selle kategooria tekitanud. naisi peab rohkem äh, julgustama, et nad osaleksid äh, otsustuste võtmises, mis puudutab ka kliimamuutustega kohanemisse, kuid ka teadussektoris. meil on ju naisteadlasi, keda tuleb kaasata. vaadates nüüd ja rääkides vastutusest, kuidas loodusressursse äh, hallatakse naised, kellel on rohkem teadmisi ja suurem tundlikkus, kuidas eh, looduslikku tasakaalu vähem häirida, siis on äärmiselt eh, oluline, et naised eh, osaleksid ja võitleksid ka looduskatastroofide tagajärgede vastu, samuti ennet-, ennetamistöös inimõiguste austamine, meeste ja naiste vahelised suhted eh, aitavad kõik eh, kaitsta ka loodust ning kaitsta meie maailma loodusvarasid, aitäh! Tack så mycket och eh, innan vi går vidare så aitäh ja enne kui jätkame, proua Jana Kutakis, palun. Well I think women are strong, capable. suur aitäh. ma arvan, et naised on äh, suutlikud, neil võib-olla ei ole amet, äh, formaalset haridust, aga nad suudavad hakkama saada, nii et ma arvan, et me peame naistena ütlema, et me suudame olla ja oleme võrdsed meestega, ma ei saa nõustuda, et me oleme need vai-, äh, väiksed vaesed naisolevused kuskile toanurgas. aga nüüd kliimamuutuste naiste kohta. pean ütlema, et äh, minu meelest on väga keerukas äh, mõista, kuidas täpselt naiste küsimus peaks lisanduma veel muudele haavatavatele gruppidele nagu äh, lapsed ja eakamad isikud, aga üritagem siiski seda käsitleda. mulle ei meeldi, et äh, naisi stereotüüpselt käsitletakse. keegi ütles, et äh, naised on need, kes kodus toimivad, äh, kontrolli all hoiavad. Nad on jah, võib-olla vast- no,, kannavad suuremat vastutust koduste küsimuste osas. Nad saavad valida ka loodussõbralikumaid tooteid ning samuti äh, naised on need, kes tegelevad äh, esmase ja järgmise põlvkonna harimisega, seega äh, on nende kätes keskkonnasõbralikuma suhtumise edasiandmine. keegi rääkis sellest, et naised valikuid langetades ei arvesta ilmtingimata kõikide aspektidega, kui nad otsuseid langetavad, näiteks kui nad autosid valivad. ma usun, et naised on pika tee maha käinud, äh, käinud vähemalt Euroopas ja nad valivad omaenda autod äh, vähemalt Euroopas ja nad valivad ikkagi ka keskkonnasõbralikemaid äh, tooteid. aga kui me räägime rohelistest autost, siis tuleb ütelda, et need on ikkagi kulukamad ka, nii et ka siin tuleb oma valik langetada paljudes tingimustes äh, võib jah ütelda, et naised kannavad vastutust, sellepärast et põhimõtteliselt on nemad just need, kes äh, kodusid juhivad. Äh, käivad tööl, lisaks sellele teevad seda ka kodus, nad saavad otsuseid langetada, nad saavad harida, nad on samuti tundlikumad selles mõttes, et nad mõistavad, et tuleb kaasata ka teised rühmad kui me kliimamuutuste küsimust arutame, ma arvan, et see on võrdsuse küsimus mitmetigi. ja veel, kuidas see naisi mõjutab? näiteks e-, esimene daam, kes rääkis kolmanda maailma riikidest, siis jah, nendes piirkondades võib-olla naised on vaesemad, nad võib-olla ei oma juurdepääsu suurtele kõrgematele sissetulekutele, neil on põllumajanduses raske kaasa viia. võib-olla jah, aga kas kliimamuutused mõjutavad eelkõige just naisi, ma ütleksin, et tegemist on ikkagi üldise küsimusega, me peame üldiselt sellele lähenema, ma ei tea, kas see on soo küsimus Äh, sugu, äh, jah, sellest võib seoses sooga rääkida, aga ka seoses muude mõõtmetega. mulle meeldis äh, see, et keegi teist ütles, et tegemist on sotsiaalse vastutusega ja ning inimliku vastutusega, me peaksime pigem selles suunas liikuma. väga hea, et me naiste küsimust arutame, aga see on ka palju laiem küsimus tegelikult. Ehm. aitäh kas keegi soovib veel kommenteerida, jah, palun teie. Thank you very much and thank you. jah, aitäh ja aitäh kõikide reageeringute eest, see näitab, et te olete pühendunud sellele teemale ja lähenete sellele erinevatest vaatenurkadest. ma tahaksin vastata viimase kõneleja poolt esitatud väljakutsele, nimelt et tuleks tõestada, et tegemist on sooküsimusega. keskkonnamuutused, sealhulgas ka kliimamuutused tunduvalt suurendavad praegusi olemasolevaid sotsiaalseid ebavõrdsusi ning üheks äh, tõsisemaks ebavõrdsuseks on sugudevaheline ebavõrdsus. kui me kliimamuutustega ei tegele niimoodi, et me ka neid ebavõrdsusi silmas peame, siis võib juhtuda, ebavõrdsused aina suurenevad ja süvenevad. tegemist on äh, olukorraga, kus me peame neile erinevustele tähelepanu pöörama. see muidugi ei tähenda, et on ka teisi erinevusi. me rääkisime siin äh, erinevatest seostest vaesuse ja sooküsimuste vahel, vanuse, noorte vahel, mida tähendab see teismelisele tütarlapsele, kui ta üles, kui ta kasvab üles äh, keskkonnas, mis on ohustatud, mida see tähendab äh, poisi jaoks? Äh, sooküsimus ei tähenda, et me räägiksime ainult naistest, vaid me räägime ka meestest. lahendusi ei peaks kandma mitte ainult naised, vaid ka mehed peaksid olema kaasatud nii et see on siis üheks äh, reageeringuks minu poolt ja jah, naised ei ole mitte ainult ohvrid, vaid nad on ka kindlasti äh, aktivistid ning äh, tegutsevad vägagi otsustavalt. proua Poorsa, palun. Thank you for the comment. aitäh ja aitäh kommentaaride eest ning erinevate märkuste eest, jah. ma tahtsin reageerida sellele, mis öeldi naiste kui ohvrite kohta. tõesti, tegemist on väljakutsega, kui me räägime kliimamuutustest. enamasti räägitakse naistest kui kliimamuutuste ohvritest ja sellest, et nad on väga raskes olukorras ma arvan, et me peaksime käsitlema naisi äh, vastavalt nende erinevale olukorrale, nende suutlikkusele toime tulla taolise olukorraga, see oleks äh, teistsuguseks viisiks äh, kogu küsimusele läheneda. kui me keskendume sellele, kui paljud naised ja kuidas naised üldse on otsuste langetamise protsessi kaasatud, millisel tasandil, siis me näeme ka seda, et otsuste langetamine on seotud kliimamuutustega. samuti tuleb vaadata, kuidas nad on, äh, millist juurdepääsu nad omavad, nii edasi, kuid tuleb ka teistele valdkondadele keskenduda. veel üks näide. kui räägiti autode valikust ja sellest, et naised võib-olla suhtuvad tähelepanelikumalt igapäevastesse vajadustesse siin toodi välja see, et äh, kuna naised äh, tunnevad muret ning enamasti just naised on need, kes ei suuda osta äh, keskkonnasõbralikku autot. siis äh, me peaksime ka see, selliste aspektidega arvestama, peaksime naisi rohkem äh, teavitama, me peaksime neile rohkem äh, tegutsemisvõimet andma, nii et nad valesid otsuseid ei langeta. And Mrs Hedegaard uh, needs to leave very soon also. jah, proua volinik, te kuulasite meid ning nüüd ma annaksin teile sõna viimasteks märkusteks jah, aitäh, ma usun, et selles arutelus me peame vahet tegema kliimamuutuste eh, ja Euroopa naiste ning kliimamuutuste ja arenguriikide naiste vahel. ma sain ka aru ka sellest, mis te ütlesite eh, keskkonnamuutuste mm, kohta, siis eh, siin võivad ebavõrdsused suureneda. teatud kultuurides, näiteks Somaalias või Bangladeshis või Vietnamis või kus iganes üldse ei käsitletagi seda, et ähm, kliimamuutused võivad erinevalt mõjuda erinevatele äh, ühiskonnakihtidele, töötavatele kodanikele, teistele naistele, kes peavad pika maha, maha käima selleks, et vett saada või energiat ja samuti on väga suuri erinevusi hariduses. seega on igati mõttekas äh, ütelda, et kliimastrateegiad, nii kohanemine kui leevendamine peavad kaasama ka soo aspekti ning eh, naiste aspekti, see on äärmiselt oluline, aga ma usun, et me peame mm, ettevaatlikult suhtuma sellesse, kuidas me Euroopas seda arutame, me teame, et on ebavõrdsusi näiteks sissetulekutes eh, ning ka tööhõives ja endiselt me teame, et loodusteaduste osas on naiste osakaal väiksem, samuti juhtivpositsioonidel on vähem naisi kui mehi. aga ma kardan, et see muutub natukene kunstlikuks, kui me ähm, hakkame kõiki neid küsimusi lahendama kliimamuutuste debati raames sest et äh, peatselt äh, võetakse vastu otsused äh, uue põllumajanduspoliitika osas. ka seal ei viidata tõenäoliselt sooküsimustele, see aga ei tähenda, et see ei oleks oluline või et need küsimused naisi ei mõjuta, aga küsimus selles, kuidas me vaatleme neid erinevusi, mis Euroopas endiselt veel on. transport, sellest räägiti. ma arvan, et see on üks selline valdkondi, kus oleks võimalik kliimamuutuste poliitika raames naisi aidata, kui me tahame Äh, transpordisektoris midagi muuta seoses kliimamuutustega, siis meil on vaja palju paremat äh, ühistranspordisüsteemi, paljud naised äh, pigem läheksid tööle kasutades ühistransporti, mehed kasutavad pereainsat autot, nii et siin tõenäoliselt tõesti on teatud asju, millega me saaksime kaasa aidata. ning kuidas me saaksime ebavõrdsuse vähendada, aga kui näiteks on üleujutused näiteks Rootsi lõunaosas või äh, Poola põhjaosas või Kopenhaageni tänavatel, kui üleujutused aset leiavad, siis mingisuguseid äh, erinevusi sugude seisukohast küll siin ei ole. sellepärast, et põhimõtteliselt meil ei ole selliseid ebavõrdsusi, nagu äh, muudes kultuurides veel on. ning veel eelmisel nädalal kui me rääkisime kliimaküsimustest, kui naistelt meetelt küsiti, kuidas nad sellesse suhtuvad, siis tihtilugu küsitlustes selgub, et meeste ja naiste seisukohad on erinevad, aga siin tuli välja, et liikmesriikides on meeste ja naiste arvamus suhteliselt sarnased, see näitab, et et võib-olla me peaksime pigem soo aspektile pöörama tähelepanu, kui me räägime arenevatest riikidest ning kohanemisest ja leevendamisest. Äh, ma kardan, et siin pean lõpetama, tänan teid veel kord selle algatuse eest ja ma tean, et see teema on väga oluline ka rahvusvaheliste läbirääkimiste raames ja ma arvan, et järgmiseks siin räägiti ka tarbimisest, ma arvan, et Riia pluss kahekümnele võiks samuti kaasata soo aspekti, suur aitäh! jah, suur aitäh! suur aitäh selle eest, et siia tulla saite ja aitäh ka ettekande eest. ma tunnen suurt headmeelt selle üle ning ma loodan, et me saame jätkata koos töötamist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 vabaühendustest näiteks, kui teil praegu on küsimusi, siis äh, kätte on jõudnud õige aeg nende esitamiseks. okei okay., okei okay., in that case we move on and we gonna hästi, sellisel juhul liigume siis edasi. ja vahetame paneeli välja. Thank <laughs> you. okei okay,, då eh, går vi vidare. hästi, jätkame siis oma kuulamisega. ja meil on eh, siin jällegi eksperdid kohal. tahaksin tänada teid eh, siia tuleku eest ning ma annaksingi nüüd veerand tunniks mõlemale eksperdile sõna ja esmalt saab sõna Liane Šalatek, tema on Põhja-Ameerika Heinrich Bölli sihtasutusest um,. suur aitäh, ma tahaksin esmalt teid tänada selle eest, et äh, saan siin osaleda, ma pean samuti vabandada. mul ei ole ka PowerPointi esitlust aga miks ma otsustasin seda mitte teha, seisneb selles, et ma oma ettekandes keskendun äh, kliima rahastamise küsimustele ning ma tahaksin peatuda eelkõige neil põhimõtetel, mis on seotud kliima- ja finantsküsimustega. minu ettekande äh, pealkirjaks on siis äh, sooküsing äh, kliimaküsimuste finantseerimine, nagu me teame, naised on eh, ühest küljest küll ohvrid, kuid teisalt ka aktiivselt muutuste läbi viivad. ja seda eh, seetõttu, eh, et seoses erinevate kogemustega, mis on seotud vaesusega, juurdepääsuga erinevatele allikatele nagu rahastusallikad ja muu, on palju kogemusi siin me peame vaatama, mm, millised on rahastusallikad Euroopa Liidus kui ka väljaspool selleks, et toime tulla kliimamuutustega nii leevendamise kui ka kohanemisega ning seda silmas pidades ka võrdseid tingimusi nii meeste kui naiste jaoks. mis puudutab ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni, siis tegemist on praegu sellise konventsiooniga, kus alles on hakatud ka sooküsimusest rääkima. volinik Heidegard kahjuks enam küll siin ei viibi, aga ta ütles, et ta usub, et on väga oluline, et viidatakse sooküsimustele ning võrdõiguslikkuse küsimustele. ka sellistes teemavaldkondades, mis tunduvad, äh, ei ole seotud sellega, nagu näiteks põllumajandus, transport, energia ja kliimamuutused nagu me ähm, teame, ÜRO raamkonventsioon äh, viimase Cancuni lepinguga ähm, mainib ära ka äh, soolise võrdõiguslikkuse ning äh, osaluse, ka naiste osaluse, samuti Cancuni kokkulepetes on paika pannud lühiajalised ning pikemas perspektiivis ees seisvad eesmärgid rahastamise küsimustes. Äh, ning siin on ette nähtud äh, kohustused ega sealhulgas ka Euroopa riikidele tagamaks piisavad rahalised vahendid selleks, et äh, tulla toime kiireloomuliste kliimamuutustega kohanemise ja leevendamisega. volinik Heidekaart rääkis ka sellest, et meil on vaja suutundlikku poliitikat ja meetmeid, aga kliimategevus Äh, kui me tahame silmas pidada ka sugude küsimust, äh, siis siin me vajame piisavat rahastamisvahendeid. sellest sõltub ähm, ka tegevuse tõhustus. naised on äh, kõige olulisemaks osalejaks ja me ei räägi mitte ainult kümnest protsendist, vaid viiekümnest kuni viiekümnest kahest protsendist kogu maailma rahvastikust arengu rahastamise kogemused võivad osutuda siin väga kasulikuks. see näitab seda, et projektide väljatöötamisel, ellurakendamisel sooküsimustega arvestamine parandab tulemusi ning äh, seeläbi muutub ka rahastamine tõhusamaks mis puudutab kohustusi äh, riikide inimõiguste ning keskkonnaalases õiguses, äh, siis Äh, ka siin tuleb mõista, et kui ei arvestada äh, rahastamist, see olulisust kliimamuutustega toimetulekul ja siis selle tulemusena võivad, võib tekkida olukord, kus rikutakse inimõigusi. ja võib juhtuda, et naisi diskrimineeritakse. kui me vaatame äh, kliimapoliitika rahastamise süsteemi, siis enamasti ei ole naisi eraldi käsitletud, enamasti viidatakse neile väga hägusalt, viidatakse mm, rasketes tingimustes olevatele inimrühmadele. meil on vaja aga selgemat eh, sooküsimuse väljatoomist. endiselt ei pöörata tähelepanu sooküsimustele, kui räägitakse kliimamuutuste rahastamisest, aga seda oleks vaja, kui me töötame välja mitmepoolseid ning kahepoolseid eh, rahastamisvahendeid, eh, puudutagu see siis Euroopa Liitu ja liikmesriike või kas või arenguprojekte ja muud. me peame tagama selle, et sugudevaheline võrdõiguslikkus on kaasa võetud, kaasa arvatud eh, kliimamuutuste ja arengu läbirääkimistesse ning eh, rahastamisküsimuste lahendamisse. see on oluline ÜRO konventsiooni raames, kuid ka G7, G8 osas ning G20 osas sest et praegu selle raames arutatakse just nimelt kliimamuutuste rahastamist, see on oluline ka Maailmapanga ja Regionaalarengu Panga jaoks, aga ka Euroopa Investeerimispanga jaoks ning äh, muude äh, rahastusasutuste jaoks meil on vaja topelt äh, äh, süvalaiendavat lähenemist, ehk tuleb siis välja töötada arengupoliitika, kus pööratakse tähelepanu kliimamuutustele, kuid samas pööratakse tähelepanu ka soo aspektile, selleks, et saavutada eesmärki ja eesmärgiks on äh, vähese süsinikusisaldusega sugude võrdõiglikkuste tagava areng kui me vaatame, mis toimub, siis me näeme, et endiselt on suur lõhe arenevate riikide vajaduste ning äh, doonorriikide pakutava vahel. see põhiliselt tuleneb sellest, et äh, kahe- ja mitmepoolsed mehhanismid äh, põhinevad üldiselt vabatahtlikul panusel ning arenenud riikidel ei ole kohustusi, väga palju on küll äh, lepinguid sõlmitud, aga ilmtingimata rahastamist ei järgne õigeaegselt. samuti äh, hulk, ma ei taha muidugi rääkida ainult äh, rahastamise hulgast, vaid ka kvaliteedist. rahastamine peab olema vastav ja peab vastama kliimamuutuste vajadustele, selle raames on vaja tagada ka pikaajaline rahastamine ning me peame läht-, ning paraku äh, projektipõhine lähenemine ei aita alati. samuti tuleb äh, lähtuda põhimõttest, et sääst-, saast-, saastaja maksab ning äh, sellele on eriti tähelepanu pööranud just Euroopa Parlament. ma arvan, et selline kvaliteetne lähenemine on äärmiselt oluline ning see on seotud ka sugude küsimusega. näiteks kui me ko-, kui kohandatakse rahastamist, mis on suunatud äh, arenguriikidele ja äh, seda tehakse laenude näol, siis see suurendab äh, arenguriikide mm, laenukoormust samuti äh, kasutatakse rahastamisel äh, maksumaksjate raha ning äh, seetõttu oleks vaja siin lähtuda demokraatlitest põhimõtetest nagu läbipaistvus, vastutus ning avalikkuse osalus. Nende demokraatlike põhimõtete kohaldamine on hädavajalik selleks, et rahastamine oleks võrdõiguslikum, naistel peab olema piisavalt teavet ja teadmisi, nii et nad saaksid osaleda äh, kõikides otsuste langetamise protsessides. millised on siis peamised äh, tegevused kardan, et kõigil peatuda ei jõua, aga siiski tahaksin neist ülevaate anda. ma arvan, et väga oluline on, et sugudevaheline võrdõiguslikkus oleks äh, lähtepunktiks kõikide kliimamuutuste vahendite väljatöötamisel. see peaks olema keskseks näiteks äh, uue kliimafondi väljatöötamisel, mille ümber läbirääkimised käivad, kuid samuti tuberkuloosi, malaaria, asjavastase võitluse raames me teame, et siin on äh, soo küsimustega arvestatud ning see on eraldi välja toodud. kliimamuutuste osas on väga aeglaselt aga tegutsetud, praegu on esimesed sammud astutud, aga me peame äh, retroaktiivselt kasutama vahendeid ning tagama, et naised osaleksid algusest peale. meil on vaja juhiseid ning kriteeriume mis kehtiksid iga rahastamisvaldkonna jaoks, näiteks leevendamine. E, siin tähendab see, et tuleb leida tasakaal e, väiksemate ning laiemate mm, projektide vahel, laiemad projektid on enamasti e, arenenud turumajandusega riikides ning väiksemad projektid arenguriikides tuleks keskenduda naiste äh, tegevusele ning ka väikesemahulistele leevendustegevustele. Äh, praegu äh, kogu selline tegevus sõltub mikrofinantseerimisest, aga me peame kaugemale vaatama. tuleb kaasata selgelt sugudevaheline võrdõiguslikkus kliimamuutuste vahendite väljatöötamisel, kuid see kehtib ka arengutegevuse valdkonnas see peab ähm, äh, see tähendab seda, et tuleb läbi viia projektide puhul ka äh, sugudevahelise võrdõiguslikkuse hindamise äh, uuring ning samuti tuleb sellised uuringud läbi viia eelarvevahendite eraldamisel. ma usun, et me oleme korduvalt seda kuulnud, aga väga oluline on eraldi välja tuua, kuivõrd oluline on süstemaatiliselt koguda Äh, äh, sugude võrdõiguslikkuse kohta käivaid andmeid ja muidugi sellele peab jätkuma ka jätkutöö pärast projektide läbiviimist. kahjuks andmete osas oleme me jõudnud muna ja kana olukorda. argumendiks on see, et sugude küsimus ei ole kliimamuutusi puudutav, sellepärast et meil ei ole andmeid, aga kui me rohkem ei käsitle äh, sugude ja kliimamuutuste vaheliste mõju, siis ei hakata ka rohkem andmeid koguma, nii et äh, tehkem algust pigem. ja Eurobaromeeter, Euroopa, Euroopa Parlament peaksid äh, just olema need, kes seda nõuavad ja kes avaldavad survet, et taolisi andmeid koguda meil on vaja sugudevahelist äh, võrdsust äh, ka otsuste langetamisel ning meil on vaja sellist võrdõiguslikkust ka ekspertiisi läbiviimisel äh, institutsioonide tasandil. see on hädavajalik, sellepärast et vastasel juhul sugudevahelise võrdõiguslikkuse põhimõtetest kinni ei peeta projektide ja programmide väljatöötamisel meil on vaja, et naised saaksid ähm, osaleda, nad saaksid kasu neist programmidest ning äh, rahade eraldamine peab samuti olema kooskõlastatud riikide arengukavade ning leevendus- ning kohanemiskavadega. Need tuleb aga välja töötada lähtudes riigi olukorrast ning seda osalus, äh, tagades osalus ning läbipaistvus just nimelt kohapeal olevad inimesed peavad kõige rohkem äh, kasu saama kliimamuutuste rahastamisest. ja veel, kuna aega väga palju ei ole, tahaksin mainida veel paari punkti. ma usun, et äh, väga oluline on ka regulaarset auditit koostada. see puudutab nii äh, kliimamuutuste kui ka arengupoliitikat näiteks vastavalt olemasolevatele andmetele ainult ligikaudu kaks protsenti Euroopa Liidu abist tegelikult äh, on kasutatud äh, lähtudes äh, soo võrdõiguslikkusest, ma arvan, et sooküsimuste süvalaiendamine peaks olema just abi eraldamisel üheks peamiseks põhimõtteks. ja veel kiirelt paar sõna Euroopa Liidu ja parlamendi kohta. tegemist on suurima kliimamuutuste poliitika rahastajaga maailmas Euroopa Liit ning kakskümmend seitse liikmesriiki omavad erivastutust Nad peavad olema äh, juhtrollis äh, nende küsimuste rahastamisel kogu maailma tasandil. Durbani äh, konverentsi ettevalmistamise seisukohalt on vaja kinni haarata kõikidest tekkivatest võimalustest, näiteks läbirääkimiste raames, mis puudutab uut kliimafondi, on väga huvitav on näha, et just nimelt Euroopa Liidu esindaja on rääkinud äh, sooküsimustest, aga väga vähesed äh, Euroopa Liidu liikmesriigid on seda teinud ning lõpetuseks Euroopa Liidu Parlament esindab Euroopa rahvaid ning seega on parlamendil erivastutus äh, nõuda, et Euroopa Komisjon oleks vastutav selle eest, kuidas kasutatakse Euroopa Liidu maksumaksjate raha erinevates programmides ja institutsioonides. ja rahastamise osas me peame tagama, et äh, abistamine äh, tagab võrdse arengu ning äh, süsinikusisalduse vähenemise meil on vaja selget ähm, sugudevahelise mm, võrdõiguslike mainimist ning mis puudutab raha jaotamist, et siis äh, me tervitame juba olemasolevaid äh, abivahendeid, äh, taastuvenergiaallika fond ning ähm, kliimamuutuste fond, aga kumbki neist ei ole praegu soopõhised. suur tänu selle väga põneva ettekande eest. loomulikult ilma rahaliste vahenditeta ei saa võtta kasutusele ka meetmeid, jah, see on siin peamine järeldus aga tuleb kõikides otsustes rohkem äh, arvestada ka soolise võrdõiguslikkuse aspektiga, seda siis rahalistes otsustes. suur aitäh! ja nüüd on sõna Kotelinda Alberil. palun äh, tutvusta end ja siis äh, teeb oma sõnavõtt. suur tänu, härra esimees. Äh, õnnitlen teid selle sündmuse korraldamise eest, oleme mõnda aega juba midagi sellist oodanud meie võrgustik on teinud juba tükk aega tööd kliimamuutuse ja Äh, soolise aspekti kallal esialgu arengumaades, aga nüüd on aeg käes rääkida sellest ka Euroopa kontekstis, nii et tegemist on meie jaoks tõesti väga positiivse hetkega ja ma loodan, et need arutelud kestavad veel kaua. nii et väike ülevaade meie võrgustiku tööst ja võib-olla mõndagi peaksin ma siin Äh, pikemalt selgitama, sest et äh, te võib-olla ei tunne väga hästi rahvusvahelist äh, kliimapoliitikat. ÜRO kliimaraam konventsioonis on peamisteks läbirääkijateks loomulikult valitsused, aga rahvusvahelistes kliimaläbirääkimistes on äh, vabaühendused lihtsalt vaatlejateks ja nüüd need, kes tegelevad ka sooliste äh, aspektidega, on koondunud ühte nii-öelda grupeeringusse, äh, kokku siis tuhat viissada vabaühendust. esiteks äh, lühike ülevaade praegu sellest, kuidas arvestatakse soolise aspektiga äh, raamkonventsioonis? Äh, esiteks siis äh, kliimamuutuste tagajärgede leevendamine või nende tagajärgedega kohandamine, need on siis kaks eri strateegiat kohanemise osas äh, on täiesti tunnustatud see, et sooline aspekt mängib siin oma rolli, et nendega arvestatakse rahvusvahelistes läbirääkimistes, Cancuni lepingus viidatakse soolistele aspektidele, kuid äh, tõhusalt päris selle küsimusega veel ei tegeleta näiteks riiklikes kohanemiskavades. tagajärgede leevendamise osas on olukord täiesti teistsugune, sest et seal ei ole soolise aspekti olulisust veel eriti tunnistatud, välja arvatud metsaga seotud küsimused, ehk siis metsade maharaiumise tulemusena tekivad kasvuhoonegaaside heited arengumaadele, siis selgitatakse, eh, millised positiivsed mõjud on, kui nad säilitavad oma metsamaad. Eh, Cancuni viimasel kliimakonverentsil samuti eh, natukene viidatakse sellistele aspektidele, aga näiteks Kyoto protokollis ei räägita sellest absoluutselt ja Kyoto protokoll on ju peamine siduv kokkulepe aga nagu me teame, siis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal selle esimene kehtivusperiood äh, lõpeb ja nüüd ta siis ei tea, millised on tulevikus siduvad meetmed. järgmine peateema on rahastamine, rahastamisest oleme ka täna siin väga palju kuulnud, edasi ka tehnoloogia aspekt, tehnoloogiline nii-öelda vahetus ka seal väga ei tegeleta sooliste aspektidega, aga meie arvates äh, äh, mõjutab see väga oluliselt äh, või me, mõjutab see mehi ja naisi erinevalt, olenevalt siis sellest, milliseid tehnoloogiaid me üle viime äh, teistesse maadesse. edasi äh, selle üle peetakse hetkel läbirääkimisi ja jätkatakse see, neid ka äh, Durbanis ja seal, nagu ma ütlesin, viidatakse siis Cancuni lepingus juba ka suvistele küsimustele, nii et see on teatud edusamm. edasi kliimamuutuse tagajärgede leevendamine ja rahastamine meie võrgustiku vaatenurgast on tegemist väljakutsega soolisest vaatenurgast nii arenenud kui arenguriikide jaoks, sest et ühiskonna areng viisil, mis toob endaga kaasa vähem kasvuhoonegaaside heiteid, on midagi sellist, mida me tahame aidata saavutada ka arengumaadel aga tegelikult puutub see asjasse täiesti ka arenenud riikide kontekstis, nii et peame jääma ikkagi realistlikeks. arvestades kõike seda, mida me teame, peame me vähendama kasvuhoonegaaside emissioone eh, kaheksakümne protsendi võrra eh, kolme-neljakümne aasta jooksul ja see nõuab eh, mitte ainult tehnoloogilist arengut, vaid ka üldisi arengumustreid tuleb muuta Äh, siin äh, seda mainis juba ka, mainisid juba ka eelkõnelejad. Äh, soolisi erinevusi mõistetakse või tunnistatakse rohkem näiteks süsiniku jalajälje osas, meeste ja naiste vahelised erinevused süsiniku jalajälje osas, sealhulgas ka Euroopas, säilivad ka siis, kui need inimesed teenivad täpselt sama palju, sellepärast et neil on lihtsalt erinevad harjumused, nii et seda tuleb meeles pidada ja sellega tegeleda. vajadused on erinevad, kuid ka eelistused on erinevad meeste ja naiste puhul. ja ka see on erinev, millist äh, poliitilist äh, vastust sooviksid naised ja mehed. ja see viib ka mind mu järgmise punkti juurde, äh, tehnoloogia, struktuurid, infrastruktuurid ja eluviisid kliima äh, läbirääkimistel keskendutakse tehnoloogiale, kuid keegi ei räägi olemasolevast infrastruktuurist või struktuurist, näiteks linnaplaneerimisest, ühistranspordi struktuurist ja ka inimeste elustiilist. me teame ju uuringutest, mida on läbi viidud üle terve maailma, kuid eriti Euroopas, et kui küsida nii-öelda poliitika eelistusi, siis mehed enamasti soovivad investeerida rohkem tehnoloogilistesse lahendustesse, samal ajal kui naised sooviksid muuta olemasolevaid struktuure ja inimeste elustiili. nii et kui naised oleksid rohkem kaasatud poliitika väljatöötamisse, siis oleks ilmselt ka tulemused hoopis teistsugused ja nagu siis juba mainiti, siis hetkel on äh, loodud ka uus äh, kliimafond ja läbirääkimised käivad selles osas, kas sooline aspekt sinna kaasata või mitte. edasi, rahvusvaheline kliimapoliitika, mida teha selleks, et äh, suurendada ähm, soolise aspekti arvestamist, meie arvates ei ole siin ainult küsimus selles, mis kirjas on või mitte, et kas seal viidatakse soolisele aspektile või mitte, meil on vaja hoopis rohkemat. meil on vaja ka sisulist muutust hetkel on rahvusvahelises kliimapoliitikas minu arvates tegelikult äh, rohkem valesid lahendusi kui õigeid. Äh, mõned riigid ütlevad, et tuumaenergeetikat tuleks äh, soodustada, sest et väheneb ju süsiniku jalajälg, jalajälg räägitakse ka bio insenerlusest, mis äh, tähendab näiteks ookeani väetamist ja, ja ka igasuguseid selliseid eks-, äh, eksperimente, mille tulemused meile teada ei ole. näiteks geneetiliselt muundatud organismide äh, loodusesse panemine ja nii edasi, nii et tegemist on lahendustega, mida ei toeta enamik naisi, aga hetkel on oht, et need valed lahendused rahvusvahelisel areenil ikkagi läbi lähevad. nii et ähm, praktilisest vaatenurgast võiks olla rahvusvahelisel tasemel sooliste küsimuste nõuandev organ, sest et kõik rahv-, kõikides rahvusvahelistes organisatsioonides on nendest äh, sellealastest teadmistest puudu. nii et meil oleks vaja sellist nõuandvat rühma, ja tugevdada ka äh, nende inimeste rolli, kes äh, töötavad praegu vaatlejatena läbirääkimistes. nüüd äh, jõuame siis Euroopa Liidu teemani minu arvates on siin kolm põhivaldkonda, milles saab Euroopa Liit soolise võrdõiguslikkuse ning ähm, kliimamuutuse osas aktiivne olla. Euroopa Liit võt-, võiks võtta endale ambitsioonikamad kohustused, Euroopa Liit võib äh, lasta käest oma äh, juhtohjad, mis meil ju pikalt käes olid ühtlasi peaks Euroopa Liit pöörama aktiivselt tähelepanu ka sooküsimusi arvestavale kliimapoliitikale. kui võtame näiteks Soome, siis neil on eraldi kava, mille läbi tööta-, toetatakse naisdelegaate riiklikes delegatsioonides, selleks, et tagada siis võrdne esindatus, aga loomulikult äh, kõigil sellel oleks hoopis suurem mõju, kui sellest räägiks Euroopa Liit. edasi teine valdkond, arengukoostöö, arenguabi ja nii edasi, ma arvan, et sellest oleme juba piisavalt kuulnud, loomulikult sooline aspekt on siin väga tähtis, oleks vaja nii-öelda sellist ristsoo küsimuste süvalaiendamist ja seda nii liikmesriikide tasemel kui ka Euroopa Liidus. aga tegelikult saab palju ära teha ka koha peal liikmesriikides, võtta paremini arvesse kliimapoliitika äh, äh, soolist aspekti ja seda ka laiemalt, et arvestada nii äh, sotsiaalseid aspekte ja seda nii leevendamise kui ka kohanemise meetmetesse. selles tegelikult seisnebki kogu kliimateemaline arutelu. väga hiljuti hakati alles rääkima kliimapoliitika sotsiaalsest mõjust. ja meeldetuletuseks teile siis äh, sooküsimuste eri aspektid ja ka paar pilti, ma ei tea, kas te päris hästi neid näete aga see näitab teile äh, seda, kuidas äh, sooküsimused ikkagi puutuvad kliimapoliitikasse. esiteks siis poliitiline aspekt, äh, võimusuhted ja osalemine öö, otsuste tegemises. rääkides kliimapoliitikast, palju räägime ka transpordipoliitikast, energiapoliitikast ja kui vaadata seda pilti, siis näete, kuidas nende ettevõtete öö, juhatused välja näevad edasi äh, sotsiaalmajanduslik aspekt, naised on haavatavamad teatud poliitika, poliitiliste otsuste suhtes, ärgem unustagem, et üle terve Euroopa äh, tegelevad naised ikkagi rohkem täiesti tasustamata hoolekanneteenustega. ma ei hakka sellest detailsemalt rääkima, aga siin teise pildi peal äh, see ka kajastub, need on äh, Saksa Energiaagentuuri äh, fotod, mis julgustavad siis inimesi kasutama äh, energiat säästlikumalt. ja siin on näha siis, et naised hakaku midagi peale mustade nõudega ja mehed siis lihtsalt lugegu oma raamatut või märkmikku nii et äh, mida me siis teeme selleks, et need inimesed ei äh, oleks surutud nendesse rollidesse? siin siis ka mõned soovitused, loomulikult on meil vaja äh, tõhusat naiste osalemist poliitiliste otsuste tegemisel, ja meil ei ole vaja ainult siin võrdselt mehi ja naisi, vaid meil on vaja, et see ka tegelikult midagi tähendaks. miks ei võiks olla Euroopa Liidu üheks kliimapoliitika eesmärgiks sooline võrdõiguslikkus, miks mitte, Rootsis näiteks eelmisest aastast saadik on äh, transpordipoliitika üheks eesmärgiks äh, sooline võrdõiguslikkus, sellepärast et nad on aru saanud, et kui äh, transpordipoliitikas ei arvestata soolise aspektiga, siis see ei saa tõhus olla ja see võib isegi suurendada naistevastast diskrimineerimist meil on vaja ka äh, asjakohast institutsioonilist raamistikku, see tähendab ka koostööd kliimaküsimuste ning sooliste küsimustega tegelevate inimeste vahel ja tänane üritus on võib-olla esimeseks sammuks selles suunas. ehk siis vähemasti hakatakse omavahel suhtlema. me oleme näinud, et riiklikul tasemel need inimesed räägivad täiesti eri keelt inimesed, kes tegelevad siis kliimaküsimustega ja need, kes tegelevad sooliste küsimustega, nii et on nad vaja vähemasti ühe laua taha saada, et nad räägiksid. ja oleks vaja ka sobivat institutsionaalset raamistikku, mis võrral-, võimaldaks ka siin Euroopa Parlamendis naiste õiguste komisjoni ja teiste transpordi, keskkonna ja muude küsimustega tegelevate komisjonide vahel paremat koostööd. nüüd ähm, veel üks aspekt, mis on soo-, veel üks äh, punkt, mis on soolisest aspektist väga oluline, see on õiglus. kliimapoliitika osas meil ei ole vaja keskenduda mitte ainult äh, süsinikdioksiidi tonnidele, mida me ära hoiame või kasvuhoonegaaside heidete vähendamisele, meil on vaja äh, vaadata kaugemale tulevikku ja töötada välja mitmemõõtmeline lähenemine oleks vaja tagada see, et ühiskond oleks vastupidav kliimamuutuse mõjudele ning äh, samuti ka majanduskriisidele. meil on vaja kaasavamat ühiskonda, nii et see peaks olema siis kliimamuutuse üldine eesmärk. Äh, tuleb äh, tegeleda ka sellega, et inimesed ei pööra üldse tähelepanu soolistele küsimustele või on selle täiesti ära unustanud, nii et äh, inimesed, kes teavad väga hästi, et see puutub asjasse, aga sellega meelega ei tegele. kas ma peaksin lõpetama? lõpetuseks veel mm, praktilisest aspektist. meil on vaja äh, soopõhist äh, statistilist andmestikku, kuid ühtlasi on vaja neid andmeid ka töödelda selleks, et siis saaks äh, sooliste erinevuste äh, põhi, äh, põhjustega midagi peale hakata. oleks vaja tegeleda ka erinevate meetmete sotsiaalmajandusliku mõjuga, sealhulgas ka süsinikuturu mõjudega. ja kui vaadata asja naiste või soolisest vaatenurgast, siis probleemiks on selles, et puhta arengumehhanism äh, ehk siis süsinikuturg, mis võimaldab äh, saada äh, neid emissioonide äh, krediiti ka siis, kui nad töötavad välja programme arengumaades, on viinud olukorrani, kus need projektid ei ole ei keskkonnaalaselt ega sotsiaalselt vastuvõetavad. loomulikult on on meil vaja vaadata ka, kuidas sotsiaalmajanduslikult mõjutavad erinevad poliitilised otsused äh, olukorda siinsamas Euroopas. ma väga rõõmustan selle üle, et Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut seda uuringut teeb, mina tegelikult öö, äh, äh, olen üks uuringu läbiviijaid ja ma loodan, et ka Euroopa Parlament öö, selle uuringuga pärast midagi peale hakkab. meil on vaja mitte rääkida ainult naiste rollist kliimamuutuse tagajärgedega kohanemises ja nende leevendamises, vaid ka meeste rollist. tõepoolest, naised kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides tunnevad suuremat vastutust keskkonna eest, nad on ka rohkem valmis midagi keskkonna nimel ära tegema. ja loomulikult öö, äh, mehed äh, tagavad selle, et naised on selles osas järjest odavam, äh, järjest osavamad, aga ähm, me peame midagi ka meestega peale hakkama, nii et nad lihtsalt ei ostaks aga järjest järgmiste suuremat autot. nii et on vaja korralikku poliitikat, mis on suunatud nii meestele kui naistele, aitäh. Eh, eh, suur aitäh, suur aitäh Teie ettepanekud olid väga konkreetsed ja puudutasid seda, mida me parlamendis teha saame. ma võtsin need teatavaks ja kuulasin väga suure huviga teie kommentaare. ja ma näen, et selles poliitika raames ja ka muude poliitikate raames tuleb arvestada sooküsimustega. küsimustega meie jaoks äh, on see iseenesestmõistetav ja hädavajalik kõikides valdkondades, mitte ainult äh, teatud sektorites. kohal on ka kaks, äh, mõlemad vali, variraportöörid ja ma tahan ka neile sõna anda, aga enne veel saab sõna proua Kill Nielsen, kes omalt poolt saab ka kommenteerida arutelu. jah, aitäh. ma tahaksin tuua mõningatest tuua mõningad näited äh, veenmaks neid, kes ei näe, millised on seosed kliimamuutuste ning äh, sugude vahel, võrdõiguslikkuse vahel, nagu näiteks proua Jännaku Taakis, äh, kellega ma veel kindlasti ka kohtun. Mitchi troopilise tormi raames äh, õnnestus tänu varasele häiresüsteemile eh, päästa paljud eh, inimesed eh, ja selle süsteemi olid korraldanud naised, samuti Tansaanias ühes piirkonnas vabaühendus oli algatanud programmi, selle programmi raames kaevati külasse kaev. kahe aasta möödudes aga kaev kuivas ära. konsultatsioonid olid läbi viidud ainult küla otsustajatega ehk siis meestega seejärel, aga räägiti naistega, kes ise käivad vee järel, nemad aga teadsid, Äh, kuhu kaev kaevata ning äh, olles ära kuulanud naised äh, ja nende öelduga arvestati, kaev kaevati sinna, kuhu vaja ja ta enam ära ei kuivanud, nii et tegemist on selliste näidetega, muidugi mõista me teame Aafrikas, Keenias näiteks taas istutatakse metsasid, samuti on näiteid Euroopa linnadest. Assisi linn vist, aga ma ei teagi ei, Helsingi, vabandust, parandab tõlk ennast. Helsingis äh, samuti kohtuti naistega ning nende kohtumiste alusel otsustati, et äh, bussid peavad ka peatuste vahel kinni pidama. sellepärast, et naised leidsid selleks, et parandada linnatransporti Nende jaoks oli probleemiks just turvalisus, nii et nad äh, soovisid, et buss peatuks õhtuti nende kodukoha lähedal ja tänu sellele oli võimalus äh, teenust äh, parandada. Malmö veel üks näide, võib-olla ma annan segamini, ütleb kõneleja, aga konsulteeriti ka seal naistega ning otsustati seejärel muuta ühistransporti tasuta transpordiks kõikide nende jaoks, kellel on lapse käru et me näeme, et on tõesti väga konkreetseid lahendusi, mille peale tulevad naised ja mille peale mehed ehk siis otsustajad poleks tulnud. tegemist on selliste konkreetsete näidetega, mis tahtsin äh, omapoolse panusena lisada. Eh, suur aitäh! annaksin nüüd sõna esmalt proua Sirpa Piedikäinenile, kes on Rahvapartei variraportöör ja teil on viis minutit. Thank you very much and uh, my apologies that suur aitäh ja vabandan, et ei saanud äh, kogu kuulamisele osaleda, mu äh, assistent on küll kohal olnud, nii et äh, tulemustest saan hea ülevaate. ma ei hakka detailselt kliimamuutusi lahkama, ma usun, et me kõik oleme väljakutsetega kursis, aga tahaksin lihtsalt rõhutada ühte. ja selleks on see, et meil on vaja süsteemaatilist lähenemist, mitte taolist hektilist lähenemist. ma tean et, et kaheksakümmend protsenti on oluline, aga meil on ikkagi vaja kogu info kõigini viia, nii et äh, Need aga sellest süstemaatilisest lähenemisest, ma usun, et äh, siin ongi naistel äh, vaja oma rolli täita. tahaksin rääkida kahest aspektist, esmalt mõju ja teisalt, teiseks tegevus mõju, see tähendab seda, et naised, et me peame olema teadlikud sellest, et naised on need, kes kõige rohkem kannatavad kliimamuutuste tagajärjel. ja muidugi mõista on tegemist äh, põliselanikkonnaga, vaestega ja nii edasi, aga probleem on selles, et äh, kõikjal maailmas on haavatavas olukorras naised äh, alaesindatud äh, ning äh, nende osakaal vaeste hulgas on väga suur jällegi. seal on nad üleesindatud. sõltuvad teistest või siis on nende majanduslikud tingimused äh, ebasoodsamad. Äh, fakt on see, et kliimamuutused mõjutavad kõige tugevamini just haavatavaid gruppe ja kellest me siis räägime, eks ikka naistest ja me peame selle välja ütlema ja me peame mõistma, et tegemist on siin ka sooküsimusega. see ei ole neutraalne, äh, kliimamuutused ei ole neutraalne valdkond lisaks sellele aga, et kliimamuutused äh, naisi kõige rohkem mõjutavad, tahaksin ma pigem rääkida võrdsust ja kvaliteedist. kuna naised moodustavad poole äh, maailma elanikkonnast, viiskümmend kolm parandatakse kõnelejat ja kõneleja tänab selle paranduse eest. ehk siis äh, naised on äh, alaesindatud kliimamuutuste üle käivates läbirääkimistes, nagu ka muudes rahvusvahelistes läbirääkimistes üleesindatud on aga need, kelle majanduslikud huvid on mängus. ja see muudabki läbirääkimised väga keerukaks. Need, kes äh, ei soovi teatud otsuseid, sellepärast et need otsused äh, võivad nende majandushuve mõjutada, on üleesindatud. läbirääkimiste käigus oleks meil vaja teatud institutsionaalset raamistikku või vahendit mille abil oleks võimalik naiste osakaalu suurendada ja nende mõju suurendada neis ja mõju, suurendada nende mõju, kes ei ole esindatud. sellepärast, et just selliseid eh, gruppe mõjutavad kliimamuutused kõige rohkem, nii et eh, nemad peaksid olema esindatud viiekümne või lausa viiekümne kolme protsendi ulatuses läbirääkimiste laua ääres teiseks, sektoriaalne otsuste langetamine, kui me äh, vaatleme Sotsiaalministeeriumit või Keskkonnaministeeriumit, siis me näeme, et naisi on rohkem, aga kui tegemist on riigijuhtide, valitsusjuhtide, ähm, rahandusministritega, siis, ja tegemist on nendega, kes otsustavad vahenditele, siis väga harva on näha naisi millised on olemasolevad äh, seadusandlikud äh, vahendid, kuidas oleks võimalik naiste osalust suurendada? ja siin tõstatubki võrdsuse küsimus. naistel on õigus olla esindatud läbirääkimiste laua ääres, äh, kui otsuseid langetatakse. hästi. jällegi üks osa tegevusest on teadmine see puudutab siis kvalitatiivset osa. olgugi, et ma võib-olla ei tahaks siin rääkida erinevustest naiste ja meeste vahel, siiski on tõsi, et naiste teadmised on erinevad ja nende huvid on erinevad. ja see on seotud süsteemse lähenemisega, me tõesti peame äh, teemadega süviti tegelema ja me peame uurima, kuidas me oma vahendeid jagame ja kasutame taolised teadmised võiksid eh, siinkohal otsuste langetamisel kasuks osutuda. mul on alati suurt huvi pakkunud erinevate näitajate koondamine, me võiksime vaadata keskkonnamõju ning eh, mõju sugude võrdõiguslikkusele. Eh, kui me vaatame näiteks linnastruktuuri, kus rahvas kasutab autosid ja mitte ühistransporti, poed, teenused ja nii edasi. no millistes linnades on võimalik äh, ainult autoga sinna mm, saada ja kus on võimalik jalgsi või rattaga? kus on parem elada, kus äh, on paremad keskkonnatingimused, kus on parem äh, paremini tagatud ressursside tõhusus, kus on võrdõiguslikkus parem ning tihtilugu me näeme, et kui keskkond on parem lastele ja ka täiskasvanutele, eh, siis see tähendab seda, et eh, linnas peab olema võimalik jalgsi kõndida, teenused peavad olema lähedal ning eh, samuti tähendab see seda ressursside kohusetundlikku kasutamist ning tasakaalu sugude küsimuses ma arvan, et naiste teadmiste ärakasutamine sellises valdkonnas on eriti oluline. väga tähtis on, et eh, me arvestaksime sellega nii linnade planeerimisel kui ka ühiskonna planeerimisel. ja tahaksin tõesti näha palju rohkem, et seda ka tehakse, sellepärast et eh, tihtilugu üritatakse probleemidele leida keerukaid lahendusi kõigepealt probleem luuakse selle asemel, et lihtsalt üritada lihtsa lähenemise abil äh, ressursitõhusat, sotsiaalselt äh, vajadustele vastavat äh, meedet kasutada. ning see kõik puudutab muidugi teadmiste osa. ja kolmas punkt, kas see puudutab naisi? nii palju, kui mina aru saan, me ei saa kliima või teisi keskkonnaküsimusi lahendada ilma et me arvestasime, arvestaksime sotsiaalse mõõtmega. kui me tahame vähendada äh, ebavõrd-, kui me ei taha vähendada ebavõrdsusi, siis tuleb võidelda selle nimel, mis üle jääb, aga me ikkagi peaksime tahtma paremaid tulemusi ning võrdõiguslikkust. ja lõpetuseks. kuna naised moodustavad üle poole elanikkonnast siis on naised kindlasti ka tarbijad ja naised on äh, ka suureks poliitiliseks jõuks ja osalejaks. ma arvan, et oleks hea, kui ja kasutu, kui me saaksime just kampaaniate raames toetada nii rahaliselt kui ka muul moel naiste organisatsioone ja teisi vabaühendusi peaksime tõstma nende ja naiste teadlikkust neist teemadest ning me peaksime neid aitama olla tegevad nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, aitäh! suur aitäh! ja nüüd saab sõna proua Tomson ja tema sotsiaaldemokraatide variraportöör suur aitäh ja tahaksin esmalt teile tunnustust avaldada ettekannete puhul, kahjuks siin varem viibida ise ei saanud, sellepärast et olen ka energiatõhususe direktiivi osas raportöör ja ma pean äh, väga paljudes aruteludes osalema. väga huvitav on see, kui me räägime energiast, siis me näeme, et igal pool on ainult mehed neid küsimusi arutamas, väga vähe naisi, olgugi et naised on tarbijad. ma arvan, et äh, just võib-olla kõige vähem naisi on veel roheliste vabaühendustes äh, debatis osalemas. tegemist on täna arutusel oleva küsimusena väga tähtsa teemaga ja ma tahaksin ütelda, et naised on siin ohvrid, aga naised on ka, ma usun, siiralt äh, tegevad ja osapooled, aga me ei peaks eitama seda, et me, et naised ohvrid on ja seda nad on väga paljudel juhtudel. seda me oleme väga palju arutanud, näiteks minu koduriigis nai-, öeldakse, et naised on ohvrid, aina kaebavad ja nii edasi, nad peaksid oma ohvrirollist välja tulema, aga just praegused ühiskonnad teevadki naistest ohvrid arengumaade naised on ohvrid eelkõige selle tõttu, et nad on väga vaesed ja seetõttu nad väga haavatavad. me teame, et äh, enamus vaestest on just naised, me teame, et äh, naisi puudutab äh, rohkem kliimamuutus kui mehi. 17, <laughs> sorry. Nine, <laughs> nine, yes. To participate in a big event on women and climate. jah, naised osalesid ka kaks tuhat kümme äh, CAP konverentsil äh, ning me kuulsime väga huvitavaid äh, tunnistusi naistelt erinevatest maailma piirkondadest, Ladina-Ameerikast, Nepaalist, Indiast ja väga selgeks sai see, et naised endiselt sõltuvad põllumajandustoodangust, aga äh, muutuv olukord äh, puudutab neid raskemalt, mehed kolivad linna, aga naised peavad endiselt maale jääma, tööd tegema. ning just äh, neid puudutab kliimamuutus kõige tugev, kõige lähemalt muidugi me peaksime tagama selle, et naistest saaksid aktiivsed osalejad, aga me teame, kui me näiteks vaatame, mis Aafrikas toimub, siis me näeme lapsi lab..., lapsed mängivad vees, ujuvad ja tõesti lõbutsevad väga hästi, isegi olgugi, et nad on vaesed, aga tüdrukuid nende seas ei ole ja mis kliimamuutuste raames juhtub, naised enam ujuda ei saa, sellepärast et Nad pole kunagi õppinud ujuma. sellest tulenevalt paljud äh, naised ka hukkusid äh, Tai tsuna-, äh, Taimaa tsunami tagajärjel hukkus just rohkem naisi, seitsekümmend protsenti neist olid naised, sest et nad ei osanud ujuda. energia, kliima Äh, nende küsimuste osas on väga vähe naisi otsustaja rollis. minu koduriigis Taanis, kui ma osalen energiakonverentsidel, siis äh, õhtuti toimuvad peod ja väga kummaline on viibida äh, peol, kus on viissada meest ja kolmkümmend naist. ning äh, käisin Ateenas ka konverentsil ning õhtul jällegi me nägime, et äh, mehi on väga palju, naisi aga ei ole ja vähemalt arenguriikide naisi on äh, väga vähe. ning äh, ning siin pean ütlema, et väga huvitav on ka see, et mind just kutsuti Hiinasse, Hiina naisteorganisatsioonid korraldavad kolme päeva pärast äh, Äh, ürituse, milleks on naised äh, ja jätkusuutlikkus ja nad arutavad ka kliimaküsimusi ning nad valmistavad ette äh, ka naiste delegatsiooni Riia pluss kakskümmend konverentsi jaoks. Euroopa Parlamendis on meil samuti ette nähtud delegatsioon Riio jaoks, aga kunagi me ei ole sooküsimusi vaadelnud. me ei kunagi ei ole käsitlenud sooküsimust, kui me koostame parlamendi ametlikke delegatsioone ja ma arvan, et see võiks olla esimeseks sammuks äh, ma arvan, et me peame tõesti edusamme tegema ja integreerima naisi rohkem, kaasama neid rohkem äh, riiklikul tasandil ja ka rahvusvahelisel tasandil ökosüsteemide juhtimisesse. naised peavad osalema äh, ja me peame tagama nende juurdepääsu maale ja kõikidele muudele ressurssidele edu sõltub sellest, kuivõrd aktiivselt naised saavad majanduslikult, mm, majandus- ja poliitiliste otsuste langetamisel osaleda. arenguriigid äh, said Nobeli preemia. kolm naist arengumaadest said äh, arengupreemia, aga me ei saa saavutada demokraatiat kogu maailmas ning püsivat rahu, kui naistel ei ole samu võimalusi kui meestel mõjutamaks äh, arengut kõigil ühiskonna tasanditel. ma väga siiralt usun, et sama kehtib äh, samuti kliimamuutuste mõju vähendamise kohta ning äh, jätkusuutliku arengu tagamise kohta. kõik see ei ole võimalik, kui me naisi ei kaasa, suur aitäh! Tack så hemskt mycket för det och eh, jag vill nu lämna över ordet till, eh, till eh, Ros- Suur tänu! annan sõna nüüd Rosario Bento Paisile, kes on kliimameetmete peadirektoraadi kohanemismeetmete üksuse juhataja, palun. suur aitäh, suur aitäh, et annate meile võimaluse teha ka märkusi, ma olin kohal siin terve pärastlõuna ja seega oli mul võimalik kuulata mõlema paneeli liikmeid. minult paluti märkusi äh, sõnavõttude kohta räägin siin küll kõige olulisematest punktidest, mis on seotud ka meie tööga nii Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil kliimamuutuse vaatenurgast. täna pärastlõunal kuulsime, et kliimamuutus ei ole soolisest aspektist neutraalne ja nagu minu volinik ka ütles, me öö, eristame seda, kuidas rääkida kliimamuutuse tagajärgedega kohanemisest ja leevendamisest arenguriikides või Euroopa Liidu riikides. oma arengukoostöös tegelikult me väga kaasame ka soolisi küsimusi ja minu volinik tõi selle kohta ka mitu näidet ühtlasi me teame, et naised on ka äh, kliimamuutuse negatiivsete mõjude suhtes tundlikumad ja enamasti tõstatub soo, tõstatub just nimelt kliimamuutuse tagajärgedega kohanemise osas seda nii haavatavuse osas või kui me rääkisime siin näidetest äh, Bangladeshist, äh, sisepõgenike osas, üleujutused Vietnamis ja nii edasi. see kõik puutub just nimelt haavatavusse. see räägib kõige haavatavamatest inimestest, eriti naistest kes kannatavad rohkem kliimamuutuse negatiivsete mõjude all kui mehed. edasi siis kliimamuutuse vastase võitluse teine pool, mõjude leevendamine. kuulsime täna pärastlõunal ka sellest, et äh, tuleks kliimamuutuse kõikidesse poliitikatesse kaasata sooline aspekt. siin ma tahaksin teie tähelepanu juhtida äh, sellele, et nagu ma ütlesin, siis kohanemisküsimustes keskendun ma äh, aspektidele, mida ma just kirjeldasin, aga tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et Euroopa Liidus äh, on meil nüüd juba kakskümmend aastat olnud õigusakte tagajärgede leevendamise osas, meil on ka kliimapakett, oleme jõudnud äh, süsinikuturu ja heitkogustega kauplemise süsteemi kolmandasse faasi, aga kliimamuutusega kohanemisega tegelemist alustasime alles kahe tuhande seitsmendal aastal, kui tuli välja roheline raamat Äh, ja selle algatasid siis Euroopa Parlamendi saadikud, äh, kes äh, tulid välja oma avaldusega selle kohta, et kas peaks üldse midagi tegema või mitte. pärast konsultatsiooni sidusrühmadega ja tänu Euroopa Parlamendi abile, kes selles küsimuses on väga suurt toetust pakkunud Euroopa Komisjonile, mida me väga ka hindasime, kahe tuhande üheksandal aastal tulime välja kohanemise teemalise valge raamatuga, mis tugines neljal sambal mille kaudu siis defineeriti kõige olulisemad äh, probleemid, äh, mida tuleks arvestada. sooline aspekt tegelikult oli seal juba sees ja see on osa mitmetest teemadest, mis nende erinevate sambade alla käivad, teadmistepõhine areng, soolise küsimuste süvalaiendamine teistes poliitikates, kolmas on äh, Äh, turupõhised instrumendid, eriti kindlustusküsimused ja neljandaks rahvusvahelised läbirääkimised. ja ma võin teile kinnitada, et äh, sooline aspekt oli seal juba sees kohanemise aspektis, seda põhjustel, mille ma enne juba välja tõin. kui me lõime oma sidusrühmade äh, rühma eelmisel aastal septembris, siis ka seal võtsime arvesse soolist võrdsust ja äh, kohanemisstrateegia kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, mis on äh, nii-öelda jätkudokument kahe tuhande üheksanda aasta valgele raamatule, samuti äh, arvestab soolise aspektiga Euroopa Liidus. see on ka vastuseks mõnedele täna kuuldud küsimustele, eriti just kohanemise küsimustes, leevenduse osas äh, minu volinik juba küsimustele vastas, nii et ma ei hakka neid vastuseid üle kordama. veel paar olulist küsimust, äh, mis ka tänati, täna tõstatati, nimelt naiste kaasamine otsustusprotsessi äh, seal, kus see puudutab kliimateemasid. nagu ma ütlesin, siis meie teeme seda sidusrühmade rühma osas, kus on ka Euroopa Parlamendil kolm kohta. härra Brody on üks auliikmeid, kes seal alati kohal on ja järgmine kohtumine toimub kaheksandal novembril. tahaksin teha paar lisamärkust lõpetuseks. eriti kliimaküsimuste rahastamise sõnavõtu kohta. ma tahtsin rõhutada seda, et ÜRO raamkonventsiooni osas Cancuni äh, leping või kokkuleppes on kirjas ka see, et tuleks arvestada soo küsimustega, nii et meie seda väga tahtsime, nii et olime selle otsuse tegemise juures. ja rahalistest küsimustest, millele te viitasite, te ütlesite, et et siin ei tohiks rongiks maha jääda, nii et ma tahtsin, tahaksin viidata vaid sellele, et mida otsustati. Euroopa Liit eh, on käitunud vastavalt endale võetud kohustustele, ka pikaajalise rahastamise osas, nagu me teame, on see sada 100 miljardit äh, aastas äh, aastani kaks tuhat kakskümmend ja see on eelkõige viidatud kõige haavatavamatele riikidele ja inimrühmadele, nii et äh, alati keskendume vähim arenenud riikidele. kaks tuhat kümme, kaks tuhat kaksteist Euroopa Liidu rahastamiseesmärgid, see on kaks koma neli miljardit aastas ehk siis üks kolmandik tööstusriikide kollektiivsest panusest. edasi enim või vähim arenenud riigid ja saared kakssada miljonit eurot kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kümme ja kaks koma viis miljardit kliimaküsimusi puudutavale, puudutavatele projektidele nii et nagu te ise ka ütlesite, siis meie oleme kõige suuremaks panustajaks nii lühiajaliste kui pikaajaliste eesmärkide osas oleme me sellest kõigest kinni pidanud. edasi veel lõpetuseks. siin oli kuulda ka üleskutseid ambitsioonikamatele eesmärkidele ka ÜRO raamkonventsiooni raames ja loomulikult see on äh, tähtis äh, küsimus, sest mida rohkem me vähendame oma heitkoguseid ülemaailmselt, siis äh, seda vähem probleeme tekitab kliimamuutus ja seda vähem rahastamisvahendeid on tarvis. Euroopa Liit oli esimene organisatsioon või kus töötati välja äh, kliimaküsimusi puudutavad õigusaktid, nagu te teate, on siis see kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend süsteem. nüüd loodi selleks, et saavutada Kyoto protokolli eesmärgid. ilma Ameerika Ühendriikide ning targa majandusega riikideta ei saa me midagi ära teha, meil on vaja kõigi abi, eriti Euroopa Parlamendi abi ja ka sidusrühmade abi selleks, et veenda need, kes veel veendunud ei ole, et me peame muutma oma ühiskonda ja muutma oma elustiili, aitäh! Yes, please, if you want to respond. jah, palun, soovite vastata? suur aitäh! paari sõnaga kliimapoliitika rahastamisest ja ma ütleksin, et see ei puuduta mitte ainult kvantiteeti, vaid ka kvaliteeti ja kui vaadata siin Euroopa Liidu rahastamist, siis on rohkem suunatud äh, raha äh, leevendamisse ja mitte mujale, äh, mitte mujale, mis, mitte valdkondadesse, mis tegelikult on soodsamad naistele siiamaani defineerivad kõik uued liikmesriigid rahastamismäära omamoodi. kokkuvõttes jah, Euroopa Liit on küll teinud seda, mida ta lubas, aga tegelikult saaks ka rohkem ära teha. tuleks kohanemist rahastada samal tasemel kui leevendamist, kui mitte rohkem, sest et siin on tõesti vaja rahastamistaset tõsta, mis on täiesti äh, pidevalt olnud alarahastatud, kui te vaatate neid erinevaid äh, instrumente. nüüd, kui vaadata äh, ülemaailmset kliimamuutuse allianssi, siis need valdkonnad, millele keskendutakse, peamiselt puudutavad vähim arenenud riike kliimamuutusega kohanemine, metsatustamisest tulenevad heitkogused, need kõik mõjutavad eriti just naisi, aga minu arvates see allianss, ma nende kohta, ma ei leidnud selle kohta küll infot internetist, ei viita kuidagi soolisele aspektile. ma vaatasin ka kahe tuhande seitsmenda aasta alliansi avaldust, seal mainitakse naisi üks kord, nemad on siis osaks haavatavamatest ühiskonnarühmadest. jah, naiste haavatavuse tunnustamine on küll üks osa äh, sellest, mida vaja on teha, aga see ei ole mitte kõik. kahe tuhande kaheksandast aasta avalduses tegelikult kõige olulisem on rakendamise aspekt, kuid alliansi avalduses ka seal ei viidatud ei naistele ega soolisele aspektile, nii et just seda ma siin mõtlen selle süvalaiendamise all kliimamuutuse instrumentides suur aitäh ja paari sõnaga kliimateemade äh, rahastamise kvaliteedist. ma ei ole teiega päriselt nõus ja ma saan soomul-, loomulikult sõna võtta vaid Euroopa Komisjoni nimel, keda ma siin esindan. ma ei ei saa rääkida liikmesriikide äh, nimel, sest et loomulikult neil on äh, siinkohal kasutada ka subsidiaarsuspõhimõte, nad on suveräänsed ja Euroopa Komisjon ei saa selles osas otsuseid teha, seda otsustavad liikmesriigid, aga komisjoni poolt saan öelda nii palju, et äh, rahastamise osas kehtib ka põhimõte, et viiskümmend protsenti kohanemise tarvis, viiskümmend protsenti leevendamisele ja tegelikult kõik Euroopa Komisjoni algatused on äh, üksteist täiendavad. ilmselt saate siit inimestelt ka otse küsida äh, edasi nüüd ülemaailmsest kliimamuutuse alliansist, äh, jah, ma äh, mõistan seda, mida te ütlete ja ma kindlasti annan selle info ka edasi, aga allianss on suunatud äh, vähim arenenud riikidele ja väikestele saareriikidele ja loomulikult keskendutakse seal kõige haavatavamatele ühiskonna osadele, milleks on ju ka naised ja seda läbi meie rahastamise. me tõesti keskendume kõige haavatavamatele inimestele kõige vähem arenenud riikides. nii et äh, naised, nagu te ütlesite, ka ise kannatavad kliimamuutuse all nendes riikides kõige vähem, nii et äh, jah, ma mõistan seda, mida te ütlesite ja annan selle info kõik edasi, aitäh. okei okay, um.... Ähm,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 mina esindan vabaühendust, mis tegeleb sooliste aspektidega, ma kuulasin ära siin terve arutelu ja kui te räägite kliimamuutusest kui teatud majandus- ja tööstusarengu mudeli tulemusena, tulemus sest et tegelikult see mudel ju toob endaga kaasa saaste ja nii edasi, siis tegelikult selle tee lõpus te näete, et naised on ohvrid, aga nad pakuvad ka lahendusi lahendusi nendele üleujutustele, mis leiavad aset siis terve selle äh, jõe lõpus. proua Pieti Käinen Kajanile tahtsin öelda seda, et tegelikult tuleb arvestada ka sellega, et naised on ohvrid ka tööstuslikus ja majanduslikus äh, arengumudelis, sest et nemad ei kujunda majandustegevust äh, ega ühiskonnastruktuuri sama palju kui mehed. ja seal nad lahendusi välja pakkuda ei saa, neile antakse võimalus lahendada äh, küsimusi alles siis, kui me oleme jõudnud tee lõppu. me ei räägi siin struktuuride väljatöötamisest mitte ainult kliimamuutuse vastases võitluses, vaid ka äh, rahaliste probleemidega hakkama saamiseks ja muuks, tegemist on lihtsalt äh, majandusarengu mudeli tulemusena, mille eesmärgiks on vaid konkurentsivõime. kui ei anta võimalust äh, seista hea tulevaste põlvede eest, mitte ainult nüüd oma isiklikus elus, vaid ka süsteemselt, siis äh, me kuhugi eriti ei leia, ei jõua, nii et kas Euroopa Parlamendis ka vaadatakse, äh, kust kõik need probleemid pärit on, sest et tegelikult kliimamuutuse põhjused on samad, mis äh, soolise võrdõiguslikkuse probleemi põhjused ja nii edasi. ma ei ole päris kindel, kas äh, sellele on võimalik vastata või kes sellele vastata soovib. palun. Being uh, uh, studied economics uh,, economics myself. jah, ma olen ise ka majandust äh, õppinud ja ma olen väga kursis nende äh, teemadega ja mulle meeldib väga see, mida on tehtud. jah, tõesti see, kuidas majandust nähakse ning kuidas see ehitatakse üles jõukust, millised on põhjused, millised on tulemused, kõik see on väga oluline. nii et ma toetan väga taolist äh, debatti ning äh, asjale lähenemist. jällegi on teema natukene teine, kui äh, me vaatame, kuidas sellest kasu saada. see ei ole väga süvalaiendav nii et võib-olla raportöör peaks vaatama, kuivõrd ta tegelikult äh, oma raportis äh, majanduslikke mudeleid käsitleda soovib. Thank you for your remark. jah, aitäh selle märkuse eest, sellepärast et ma, mina ka usun, et äh, põhitähtis on vaadata, millised on meie ees seisvate probleemide algpõhjused Rio pluss kakskümmend äh, arutelude raames on kindlasti võimalus äh, rääkides nii-öelda rohelisest majandusest, äh, vaadata, millist majandust ja millist ühiskonda me tegelikult luua soovime. ma arvan, et taoline kõikehõlvavam äh, lähenemine on vajalik, aga sellest on veel puudu. praegu on lihtsalt tegemist vigade parandusega. Äh, suur aitäh, proua Tomson! jah, tahaks lihtsalt lisada rohelise majanduse ja rohelise majanduskasvu kohta Euroopas. ma olen avastanud, et siin ei ole üldse mingit äh, sugude küsimuse süvalaienemist ning äh, kaheksakümmend protsenti töökohtadest äh, neis valdkondades on täidetud meeste poolt. seega mina otsustasin, et ma võitlen siin, me ei peaks maksumaksjate raha kulutama ilma et me tagame seeläbi ka töökohtade loomise naistele. me peaksime kriisi ära kasutama astumaks sammu edasi eh, sugudevahelise eh, ebavõrdsuse kaotamise poole tööturul. usun, et see on väga tähtis, et meie Euroopa Parlamendina ka siin oma poliitika välja kujundaksime. alles eile minu koduriigis Taanis avaldati eh, uuring ametiühingute kohta, kus on kirjas, et noored tüdrukud, kes töötavad ehitussektoris, ei äh, saa stažööri kohta, sellepärast et mehed lihtsalt ei taha, et naised selles valdkonnas töötaksid, aga muidugi mõista tuleks äh, seda muuta. see on väga tähtis ja me me tahame käsitleda ka naiste ning roheliste töökohtade küsimust ja läheneda sellele üldisest plaanist. kohtusin Sao Paulos Brasiilias sel aastal ametiühingute esindajatega ja ka nemad ütlesid mulle, et viivad läbi projekte koos äh, sakslaste ning hispaanlastega. ja projektide sisuks on siis naised ning äh, rohelised töökohad. väga tähtis on, et me sellele keskenduksime, kui me räägime rohelisest äh, majandusest, majanduskasvust. suur aitäh ja proua Piedikäinen! jah, tõesti hästi lühidalt äh, tahaksin raportööri poolt öeldule vastata et majanduses on kaks paradigmat, äh, kaks peamist äh, joont või kooli. üheks on lõputu äh, üha jätkuv majanduskasv, mingeid piiranguid sellel ei ole ja teine paradigma on siis järgmine see põhineb äh, majanduse tsüklilisel äh, mõistmisel, äh, see on seotud samuti ressursside ja majanduse enda iseloomuga, ma usun, et see viimane on võib-olla selline, mille, mis on üldlevinum ja mille võiks lisada ka raportisse, sellepärast et siin räägitakse ka ressursside tõhususest kulude juhtimisest ja muust ma usun, et selline seos, see, et see omaks seost ka meie praeguse aruteluga. jah, ma vaatan saalis ringi, praegu ühtegi kätt püsti ei näe. sellisel juhul ma tahaksin anda sõna proua Kiil Nielsenile lõpusõnadeks, palun ma tahaksin esmalt teid kõiki tänada osalemise eest ja teie panus võimaldab meil ja mul äh, siis välja töötada äh, raport. me rääkisime hetk tagasi siin ühest küsimusest ja tahaksin meelde tuletada neile, keda siin enne ei olnud, et proua volinik just käsitles naiste äh, küsimust rohelises majanduses ja tööhõive küsimustega seoses. nii et siin on meil äh, olemas eesmärgid, mille poole püüelda, mida edasi arendada. tahaksin kokkuvõtteks ütelda, et selle sajandi väljakutseks on muidugi mõista võitlus, võitlusest kliimamuutuste vastu võitjana välja tulla, aga me ei saa seda võitlust pidada ilma, et äh, teine pool äh, taevast viiskümmend kolm protsenti rahvastikust ehk siis naised osaleksid. tegemist on tohutu väljakutsega ja ma olen äh, igal juhul veendunud, et kui üle poole planeedist ei osale, siis järgneb sellele katastroof. kui me tahame leida lahendusi, äh, siis me peame igal juhul naised kaasama ja ma olen igati nõus sellega, mida öeldi, tegemist ei ole mitte üksnes ohvritega, olgugi et tihti, liigagi tihti loodusõnnetuste puhul me näeme, et naised on esimesed, kes ohvriks langevad. aga nagu Vonkari äh, Matai ja teised on äh, näidanud, äh, näiteks Tšipko liikumine ja teisedki, on naisi, kes on teadlikud oma suutlikkusest ja kes on juba ka lahendusi otsinud ja pakkunud. naiste kaasamine ja nende arvamusega arvestamine võimaldab meile laiendada meie selle mõistmist sellest küsimusest, kui me naistega konsulteerime, siis meie silmapiir avaneb ning nad tulevad välja teiste ettepanekutega, tekib uusi võimalusi võitlemaks kliimamuutuste vastu. ma olen sellest juba kuulnud, kui ma äh, rääkisin sellest, et me peaksime seda lähenemist kasutama, siis mulle öeldi, et äh, meie prioriteediks on kliimamuutused ning naiste õigused on teisel kohal. jah, selliseid sõnavõtte oleme varemgi kuulnud, minevikus on korduvalt üteldud äh, revolutsioonide käigus ka, jah, aga äh, näeme, näeme hiljem, vaatame hiljem. kõigepealt viime revolutsiooni läbi ja siis vaatame, mis naistest saab. ei, me ei saa. me ei saa otsida lahendusi äh, praegu meie ees seisvale väljakutsele, ilma et me kaasaksime naised. millal see pärast siis kätte jõuab? ma arvan, et tuleb iga hinna eest mõista et see tohutu väljakutse, mis inimkonna ees seisab, ei saa leida lahendust äh, muul juhul, kui kõik meie jõud on ühendatud. keegi rääkis põllumajandusest ja tõepoolest Aafrikas kaheksakümmend protsenti naistest äh, kaheksakümmend protsenti ähm, põllumajandustootjatest on naised ja seal on ka väga palju naiste liite ja see tuleneb sellest, et nad on mõistnud kogu problemaatikat, nad äh, juhivad äh, põllumajandust ning äh, tegelevad toiduga igal tasandil. me peame arvestama naiste vajaduste, nõuete ja ettepanekutega. naised ei ole takistuseks kliimamuutuste vastasel rindel, vaid tegemist on võimalusega, võimalusega päästa mineviku teadmisi, võimalusega välja murda kujunenud tavadusest, võimalusega muuta tarbimisharjumusi, leida konkreetseid äh, lahendusi, lahendusi, mis sobivad kohapealse olukorraga. tegemist on võimalusega võidelda äh, kõige enamlevinud diskrimineerimisvormide vastu on ikkagi vanemate diskrimineerimisvormide vastu, mis kõik äh, põhinevad äh, sool. me peame kõrvale lükkama valmis äh, liiga lihtsad lahendused, me peame reageerima ka mitmele rindel me peame tagama naiste suurema osaluse igal tasandil ning kõikides otsustus äh, rikkudes me peame igal juhul jõudma selleni, et naiste esindatus oleks suurem. siin me räägime võrdsusest, selline meie eesmärk on. nii et naiste esindatus peab olema võrdne igal tasandil, kõikides instantsides ja teiseks me peame endale piisavalt, me peame leidma piisavalt vahendeid, me peame mõtestatult äh, tegutsema, meil on vaja äh, piisavalt stati-, statistilisi andmeid ja seda ka võttes arvesse soo aspekti. kui me teeme algust mõne programmiga või hindame seda selle parandamiseks, on meil vaja teadlikult kaasata naised konsultatsiooni, läbirääkimistesse ning ka planeerimisse naistekomisjoni liikmena tundub minu jaoks olevat iseenesestmõistetav, aga jah, me peame selle nimel võitlema. siin toodi ka konkreetseid näiteid, ma, mul endalgi on neid, aga võib-olla ei oleks vaja enam selle juurde tagasi tulla, aga tõesti, me peame kiireloomuliselt hakkama naisi kaasama ja me peame kaasama soo mõõtme kogu äh, kliimamuutuste ümber toimuvasse töösse. enne siit äh, lahkumist tahaksin äh, peatuda veel kahel peamisel aspektil, mis minu meelest esile kerkisid. naiste osalus äh, kliimamuutuste vastases võitluses ei ole takistuseks, vaid võimaluseks paremini ja tõhusamalt ja kiiremini tegutseda. me teame, et aega on vähe ja minu jaoks on ilmselge, et ilma naisteta me ei suuda saavutada eesmärke, mis me oleme endile püstitanud. tuleb tegutseda igal tasandil, kohalikul, regionaalsel, liikmesriigi tasandil, kõikjal. ja kokkuvõtteks, kui lubate, tahaksin ette lugeda te teile Lõuna-Aafrika rahvusvaheliste suhete ministri lause. tema juhib ka seitsmeteistkümnendat Durbani COP konverentsi, ta ütleb, et me ei saa endiselt ühe käega aplodeerida või me ei saa ühel jalal edasi kõndida. ma arvan, et tõesti see on väga selge ja ka mina mõistan see, neid küsimusi niimoodi. kui lubate, siis ütleksin, et need, kes tunnevad huvi äh, kohese äh, arutelu vastu neil samadel teemadel, siis Brüsselis toimub homme töötuba ja kui te tahate ennast sinna kirja panna, siis äh, väljapääsu juures äh, on ka keegi, kes teile selle kohta teavet saab anda. kui te tahate homme hommikul äh, juba kell üheksa alustada, kella kaheteistkümneni kestab see siis, kui te tahate seal osaleda, neid küsimusi süviti veel analüüsida koos esinejatega, siis palun. suur aitäh! suur aitäh lühidalt ma usun, et need küsimused huvitavad meid kõiki. roheline nägemus on väga huvitav eluviisi osas, ma arvan, jah, me peame oma eluviisi muutma, see on tõsi. meestel on seda võib-olla raskem teha kui naistel. elu muutmine tähendab tihtilugu seda, et eh, midagi kvalitatiivset läheb kaduma, aga see on täiesti vale, tooksin ühe näite. keegi ütles mulle täna, et jah, et nüüd kaks nädalat oled parlamendis olnud, aga eluviisi vaja on muuta, koosolekute arvu on vaja viiekümne protsendi võrra vähendada näiteks. mina vastaksin sellele, et võib-olla ongi tegemist väga hea lahendusega, aga kas ma tunneksin ennast sellest paremini? mulle jääks tunne, et ma mitte ei ole oma elukvaliteeti parandanud, seda oleks väga raske teha. väga keerukas on niikuinii koosolekute arvu vähendada Euroopa Parlamendis. meil on, täna me jõudsime väga oluliste järeldusteni. oluline on, et liikmes, et erinevates riikides äh, kohalikul tasandil, kollektiivi tasandil pühendutaks sellele tegevusele, tegemist on ühise tegevusega. transpordisektoris, maanteedel, jah, me peame ka siin oma harjumusi muutma, naised ei ole mitte ainult ohvrid, vaid naised peavad olema ka, peavad ka osalema ning peavad osalema lahenduste väljatöötamisel, mehed ei saa kõike üksinda ära otsustada me peame statistikat analüüsima, vaatama, milline on mõju keskkonnale. võib-olla tõesti me peaksime eh, püstitama endale väikeseid eesmärke keskkonnapoliitika eh, vallas, mis puudutaksid ka sugudevahelist võrdõiguslikkust. suur aitäh teile kõikidele, suur aitäh ka veel meile neljale eksperdile, kes täna siin viibisid Teiepoolne teave oli tõesti väga väärtuslik, me kindlasti arvestame sellega oma tulevases töös. suur aitäh veel kord ning esimees eh, tänab ka nelja variraportööri ja ka proua Kiil Nielsenit raportööri, suur aitäh teile kõikidele teie arvamuse eest, ka komisjon viibis täna siin kohal. aitäh teilegi! tahaksin tänada samuti sekretäriaati, kes võimaldas meil tänase konverentsi korraldada. taolise kuulamisega kaasneb väga palju tööd. ma tahaksin tänada muidugi mõiste eelkõige ka kõiki tõlke, kes tegid tõesti suurepärast tööd. ja tõlgid tänavad omakorda ka esimeest tänu teile, ütleb esimees, oli meil võimalus oma emakeelt kõneleda ja ma tahaksin tänada veel kõiki teisi, kes osalesid äh, meie konverentsil, sellega on istung lõppenud